tere hommikust, avan koosoleku. jätkame seitsmenda päevakorrapunktiga. täna on meil tegemist Euroopa Liidu saadikute aruandega ja me käsitleme vastavate komisjonide materjale, selle kohta oleme saanud ka möödunud nädalal ka vastavate voliniku kirjad ma, nagu ma olen aru saanud, et see kiri ei ole kõigini jõudnud, see on minu viga, viivitamatult edastan selle kirja kõikidele komisjoni liikmetele, sest dokumente on meil nii palju. loomulikult ma tutvusin selle dokumendiga ja, ja sain tegelikult eile õhtul aru, et ainult minul on see kahe voliniku kirja oma, tervitan mõlemat peadirektoraati meie seas ja annaksin kohe võimaluse seda dokumenti tutvustada, kes soovib, palun ja palun. suur tänu, proua esimees, kui lubate, räägin äh, prantsuse keeles. suur tänu, et te olete selle kohtumise korraldanud täna Te olete juba meie peadirektoriga rääkinud äh, reservist, mis, äh, mida on kasutatud siis TEFCO poolt aastal kaks tuhat seitseteist ja loomulikult on teil olnud võimalus äh, läbirääkimisi pidada ka volinik Mimitsaga, kui jutuks oli kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmine, kuid meie aruanne on kindlasti väga kasulik, kui me räägime mm, siis finantsvahendite haldamisest. Äh, nüüd see välisabi haldamise aruanne ehk EAMR äh, loodi alguses äh, selleks, et äh, kinnitusavaldust äh, toetada delegatsioonide juhtide poolt vastavalt artiklile kuuskümmend seitse kolm finantsmäärusest ja delegatsiooni juhid siis saavad sellise avaldusega viidata sellele, et vahendite haldamine, et see oli kõik reeglitepärane ja et vahendeid kasutati nende eesmärkide nimel, mis oli äh, koostööle seatud, arenguabi koostööle siis. aga asi läheb tegelikult kaugemale sellest lihtsast avaldusest, me tahtsime äh, juurutada tegelikult äh, kasuliku vahendi vahendite kasutamise haldamise jaoks, mis reaalajas nüüd, kuivõrd nüüd on meil selline IT-süsteem ka paigas ja IT-imed täna annavad meile võimaluse päev-päevalt järgida siis seda, kas neid äh, võtmeindikaatoreid täidetakse või ei ja me kasutame seda kogu oma haldusstruktuuri lõikes. EAMR äh, lisaks ähm, tulemusindikaatoritele hõlmab äh, ka rida teisi elemente. see annab meil siis hinnata meie koostööd delegatsioonide kaupa Need punktid, mis on kaetud, on näiteks poliitiline dialoog meie partnerriikidega, tulemused, mis on ähm, koostöö tulemusega siis saavutatud, siis riskid, äh, mis on delegatsioonid ette kerkinud ja milliseid meetmeid on kasutanud riskide maandamiseks, mis äh, on äh, nähtavuse tõstmise sammud olnud kuidas on tagatud, et äh, abi oleks ka tõhus, äh, kas siis läbi koostöö äh, nende vastuvõtva riikidega ja nii edasi, kõik need elemendid puudutavad siis abivahendite head kasutamist. ja hinnang antakse ka sisekontrolli standarditele ja kontrolli ja auditisüsteemide tõhususe kohta on meil kriteeriumid ja siis on võimalus kommenteerida ka inimressurssi kasutamist ja lõppkokkuvõttes siis võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kokkuvõte ja siis delegatsiooni juhtide kinnitab avaldus. see tähendab seda, et meie anname oma suunised detsembrikuus nende aruannete koostamiseks äh, jaanuari lõpus äh, on delegatsiooni juhid oma aruanded esitanud, veebruaris siis äh, loob Defco oma aruande vastavalt sellele infole, mis on äh, temani jõudnud delegatsiooni juhtidelt ja peakorteritest ja märtsis siis allkirjastab selle meie peadirektor oma kinnitava avalduse siis ja saadab Euroopa Komisjoni kolleegiumile oma aruande meie edastame kogu info teistele institutsioonidele, kontrollikojale, nõukogule ja Euroopa Parlamendile, siis juunis kaks tuhat seitseteist võttis komisjoni kolleegium vastu komisjoni iga-aastase halduskava ja meie oleme siis detailse info edastanud pärast seda ka äh, Äh, parlamendile kas mais Exceli tabeli kujul või aga oktoobris-novembris siis juba tavaliselt äh, oleme andnud ülevaate. nagu ma ütlesin, meil on kaks konkreetset e-, eesmärki sellise, äh, selliste raportite puhul. kõigepealt on tegemist kinnitava avaldusega ja väga oluline oleks see, et see kaasnaks kõik elemendid selleks, et delegatsiooni juhid saaksid alla kirjutada selle avalduse asjaolusid tundes, sellepärast et see informatsioon, mis selles aruandes on sees, on kogutud reaalajas ja on usaldusväärne. meie ülesandeks on tagada see, et kõik rahalised vahendid, aga ka inimressurss on kasutatud äh, nende eesmärkide saavutamiseks, mis on end seatud varem, äh, see on siis äh, hea haldustava nõuetekohane käitumine ja lõpetuseks kontrolli protseduurid ja delegatsioonide sisekontrolli protseduurid peavad tagama siis seaduspärasuse ja nõuetele vastavuse kõikide tehingute puhul, mille eest vastutab üks või teine delegatsioon mis nüüd puudutab äh, äh, halduse kontrolli, siis me oleme si-, juurutanud äh, seiresüsteemi, tegemist on pideva seirega, kus me siis neid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid seirame delegatsioonide tasandil, direktoraadi tasandil ja siis peadirektoraadi tasandil ning ähm, lisaks sellele pidevale kontrollile e-, esitame vähemalt e, iga kolme kuu tagant e, aruandeid, mida siis Defco direk-, direktoraatides siseselt arutatakse ja pärast seda me oleme ette näinud tegevused, kas siis konkreetselt delegatsioonide jaoks või konkreetsete näitajate puhul selleks, et aasta lõpuks siis olukord paraneks, kui on näha, et seatud eesmärkide täitmisel on tekkinud tõsiseid probleeme mis puudutab nüüd läbipaistvust, siis äh, need põhinäitajad on äh, iga-aastases äh, DEFCO ja NIR direktoraadi tegevusaruandes sees, see infos, vabandust, need aruanded, EAMR aruanded siis saadetakse parlamenti. ma korraks teen vahemärkuse arvamuste vahetus äh, volinik Mimitsaga on osa sellest protsessist äh, eelarve täitmise heakskiitmise all ja me vaatasime üle seekord selle, et mis tingimustel me edastame selle info parlamendile. ja võib-olla on äh, ja tegelikult ongi meie tõlgendus olnud liiga kitsas selle dokumendi konfidentsiaalsuse osas. seni me ei ole edastanud neid elemente, mida on peetud konfidentsiaalseks või mille avalikustamine võiks tekitada probleemi ähm, meie partneritega või kahjustaks nende mainet ja seega me otsustasime et mõned EAMR-id äh, nii-öelda puhastame ja äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal avalikustame need, need puudutavad siis aastat kaks tuhat seitseteist, ja edastame need ilma igasuguste äh, konfidentsiaalsustingimusteta Euroopa Parlamenti, sest need on siiski avalikud, need dokumendid üheksakümne protsendi ulatuses. ja loomulikult oleme valmis teile edastama detailsemaid analüüse, kui te seda soovite. nüüd äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tulemused delegatsioonide kaupa näitavad seda, et äh, üldiselt on väga hästi läinud, äh, sada kaheksa delegatsiooni peavad oma aruandme esitama, sada üks on saavutanud äh, üle kuuekümne protsendi ulatuses oma eesmärkidest, mis on põhinäitajatesse kirjutatud, ehk teisisõnu, seitse delegatsiooni aastal kaks tuhat kuusteist on siis saavutanud vähem eesmärkidest kui kuuskümmend protsenti. annaksin sõna nüüd edasi aga äh, NIR direktoraadi esindajale, kes räägib siis täpsemalt nende poolt saavutatust. suur tänu ja suur tänu teile, proua esimees, suur tänu komisjonile selle võimaluse eest rääkida ka meie laienemise peadirektoraadi tegevusest aastal kaks tuhat kuusteist. tegelikult alles teist korda räägime meie põhinäitajatest, kaks tuhat viisteist esitasime oma esimese aruande, see oli täiesti uus asi meie jaoks ja loomulikult äh, asi on selles, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses meid alles loodi, kui pandi siis üks Defco direktoraat ja vana laienemispeadirektoraat kokku. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, oli meil kaheksateist Äh, võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajad, KPI-d, me teadsime, et äh, meilt oodatakse raportit kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me seda ka tegime. meie jaoks on aga tegemist veel õppeperioodiga ähm, ja igal aastal läheb järjest paremini ja loodetavasti aastal kaks tuhat seitseteist siis veelgi Äh, täpsemad aruanded saame esi-, esitada. nii, mis siis on nüüd saavutatud? üldiselt rääkides arvame me, et tulemused on positiivsed, me ei kavatse kindlasti jääda käed rüppes istuma, aga tuleb tunnistada, et edasiminek on olnud tuntav. kahekümne neljast kakskümmend KPI-d. kui me vaatame kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta koondtulemusi, oleme me saavutanud peadirektoraadi tasandil oma eesmärgid ja see tähendab seda, et edumäär on seekord olnud kaheksakümmend kolm protsenti. meie tulemused kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on võrreldavalt sellega, mida me tegime aastal kaks tuhat viisteist, kui meil oli kaheksateist põhinäitajat, toona äh, kaheteistkümne puhul saavutasime eesmärgid ja see eduprotsent oli siis kuuskümmend seitse. kuid läheme edasi ja vaatame täpsemalt, millised delegatsioonid on saavutanud oma eesmärgid ehk siis kuuskümmend protsenti põhinäitajatest äh, täitnud, siis ka siin on areng olnud julgustav. on järjest rohkem delegatsioone, kes eesmärgid peamiste KPI-de, enamus KPI-de osas, vabandust, on saavutanud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks. kakskümmend kaks delegatsiooni olid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus vaatluse all ja on ainult üks delegatsioon kes, kes kuutekümmet protsenti põhinäitajatest ei ole täitnud ja see delegatsioon võib-olla isegi ei ole üllatav, on Süürias olev delegatsioon. aga nüüd äh, erinevad äh, põhinäitajate kategooriumid, siis neid kategooriume on kolm, milles me oleme saavutanud edu. kõigepealt äh, usaldusväärne finantsjuhtimine ja ressursside tõhus kasutamine siin on KPI ühe osas olnud näha pärane, paranemist. nimelt eh, üheksakümne üks protsenti oli eh, see täpsusmäär kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eh, kaks tuhat kuusteist üheksakümmend viis protsenti ja kui te vaatate varasemat eelrahastamist ehk siis KPI seitse, siis selle osa on vähenenud kolmkümmend kolm protsenti, mis tõlgendub umbes kuuesaja kaheksakümneks miljoniks euroks ehk teisisõnu äh, jaanuaris kaks tuhat kuusteist oli see kaks miljardit ja detsembri lõpuks oli jäänud järele üks koma neli miljardit. sama puudutab ka neid vanu äh, ralle, äh, KPI üheksa ehk siis väljamaksmata külukohustused olid oluliselt vähenenud aga nüüd meie projekt äh, Traffic Lights ehk valgusfoor kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me selle kohta infot ei edastanud, see oli uus asi aastal kaks tuhat kuusteist, need on KPI-d viis ja kuus. loomulikult need on tulevikku suunatud arvud siin, ehk me hindame seda, kui suur on meie suutlikkus ressursid ära kasutada selleks, et saavutada oodatav tulemus äh, eelarveste lõpu lõpuks, kui me vaatame siin saavutatud tulemusi seni, siis need projektid, mis on tähistatud problemaatilisteks, neid on umbes kolmkümmend kuus protsenti, vabandust, kakskümmend kuus protsenti. kahe tuhande neljakümne üheksast programmist viissada kakskümmend kuus, viissada seitsekümmend kuus on problemaatilistena välja toodud siis. kuid kõrvalmärkus ka siin see puudutab projekte, millele on antud punane äh, foorituli, äh, mitte ainult äh, siis need, kus on esinenud probleeme. kui me vaatame neid verstaposte, mille alusel me siis neid indikaatoreid hindame, siis me oleme täiesti graafikus nii viie kui ka kuuenda näitaja puhul. aga kui me vaatame neid problemaatilisi projekte, siis üldiselt tuleb öelda, et sekkumisloogika on teinekord olnud äh, võib-olla oma prognoosides natukene liiga optimistlik, oodatud on liiga palju, nii et võib-olla me peaksime tulevikus olema natukene realistlikumad selles osas, mida on võimalik meie projektidega saavutada. ei taha siin jätta mainimata ka seda, et me tegutseme teinekord äh, maailma piirkondades, kus olud on väga rasked ja kui me nende raskustega põrkume, siis me oleme alati korrigeerivaid samme astunud ja kui on vaja olnud, oleme muutnud ka projekti ülesehitust. me peame ära ootama selle aasta lõpu ja, ja koondaruanded selle, et teada, kuidas see olukord on arenenud ja siis saame vaadata, mis nende projektidega on juhtunud eh, siis eh, möödunud aastal. aga nüüd järgmised eh, põhinäitajad, süste-, kontrollisüsteemide tõhusus, siis siin on ka tõhusus oluliselt tõusnud Need oleks siis põhinäitajad kaksteist kuni kakskümmend, aastal kaks tuhat kuusteist näiteks olid äh, väljamaksed, mida ex-ante kontrollid kinni hoidsid, neli koma kuuskümmend neli protsenti ehk sada kakskümmend üheksa miljonit oli see maht äh, kogu äh, summast ja see tähendab seda, et me ex ante äh, faasis äh, jõudsime rohkemate, suuremas osas siis äh, põhjendamata väljamakseteni ja nüüd viimased põhinäitajad, mis puudutavad iga-aastaseid auditikavasid, need oleks siis põhinäitajad kakskümmend üks kuni kakskümmend neli, siis siin on kolm rohelist põhinäitajat aastal kaks tuhat kuusteist, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli neid ainult üks kui nüüd edasi väga olulise küsimuse juurde, mida nüüd kogu selle infoga me siis ette võtame nende põhinäitajate kohta ja milline on peadirektoraadi ja delegatsioonide seisukoht kogu selle asja osas. ma ütlesin, et me oleme neid äh, aruandeid koostanud nüüdseks kaks aastat, kaheksateist oli alguses põhinäitajaid, nüüd kakskümmend neli. ütlen seda, et meie peadirektoraat võtab neid põhinäitajaid väga-väga tõsiselt, kogu see protsess on olnud äh, õpiprotsess meie jaoks, me oleme üritanud tõsta kogu aeg teadlikkust selle kohta, kui olulised need on. ja tahame tagada selle, et nad saaksid kõik õigesti aru. me oleme juurutanud igakuise äh, finantsaruandluse süsteemi ja see peegeldab kogu seda süsteemi, mis on tulemustabelites üleval, ehk äh, kõik need põhinäitajad, kus äh, aasta jooksul midagi toimub, on selles, on igakuises finantsaruandes sees. Need aruanded lähevad edasi äh, Äh, juhttasandile ja siis lähevad peadirektoraadi juhtkonna kätte. kui meieni jõuavad need EAMR aruanded veebruaris, siis me vaatame nad kõigepealt detailselt läbi. mina ja peadirektor kohtume vastutavate direktoritega, ühe konkreetse geograafilise ala eest vastutava direktoriga ja räägime siis probleemsetest valdkondadest. ja selle tulemusena lõpp, lepime siis kokku nendes äh, parandavates meetmetes, mis on olulised, need lepitakse kokku delegatsiooniga ja nemad peavad siis nende asjadega edasi tegelema. meil on väga regulaarsed arutelud äh, finantslepingute üksuste juhtidega, kes asuvad siin Brüsselis ja meil on regulaarsed äh, ka kohtumised, kui see on võimalik, nende üksuste juhtidega, kes on delegatsioonides ja kui võimalik, siis ka delegatsioonide operatiiv keskuste juhtidega ja üks selline arutelu mul alles kuu aega tagasi oli. kohal olid kõik äh, lepingute üksuste ja äh, operatiivkeskuste juhid, äh, kes tulid kokku endisesse Jugoslaavia Vabariiki Makedooniasse ja rääkisime seal siis just nimelt nendest põhinäitajatest ükshaaval, et mida tuleks teha veel enne aasta lõppu. ma rääkisin juba sellest, et meil on regionaalsed kohtumised ka juhtkonnaga äh, aga nende regulaarsete eh, kohtumiste tulemuseks on see, et me edastame pidevalt eh, kirju ja teateid ka delegatsioonidele ja praegu näiteks keskendume peaasjalikult sellele, et tagada eh, eelarve ülevaadetud rakenduskavade täitmine enne aasta lõppu ja selles osas on olnud väga palju meil delegatsioonidega suhtlust. nii palju siis põhinäitajatest meie naabruspoliitika ja laienemispoliitika direktoraadi tulemustest ja Lüks saab nüüd uuesti sõna, et rääkida TEFCO-st. jah, võtan ka kokku äh, praegu põhinäitajad ka TEFCO peadirektoraadi kohaselt pärast äh, põhinäitajate juurutamist oleme me näinud pidevat äh, positiivset arengut, see on ka täiesti arusaadav, sellepärast et äh, need põhinäitajad annavad delegatsioonidele võimaluse keskenduda teatud probleemidele ja sellel aastal üks üsna märkimisväärne näide, nimelt väljamaksete viibimajäämine. me nägime, et seal on seos erinevate asjadega olnud aastal kaks tuhat kuusteist ja me oleme seadnud siis palju karmimad eesmärgid Ehm, kulukohustuste väljamaksmise viivituste osas eh, ja et delegatsioonid peavad kinni pidama lepingu tingimustest ja me oleme näinud, et näiteks on tekkinud probleeme sellega, et seitsme päeva jooksul kõik ei registreerinud arveid, kui me selle osas olime ka karmimad, saime süsteemi käima, nii et need põhinäitajad on väga jõulised, selles mõttes on nad aitavad teenistustel ja delegatsioonidel keskenduda just nimelt nendele konkreetsetele probleemidele, mis on välja tulnud aruandluses. meil on äh, ka siis kolm äh, põhinäitajate kategooriat, räägiksin kahest äh, rahastamisvahenditest kohta, kõigepealt vanade eelrahastamissummade vähendamine see ei ole sugugi äh, vähetähtis asi, nelja aasta jooksul oleme poole võrra vähendanud neid üleolevaid summasid. tegemist on pideva lahinguga. Äh, kogu aeg see karikas täitub, me üritame seda tühjendada ja siis ta jälle on kohe täis nii et me üritame, et äh, muidugi tagada selle, et ei kuhjuks neid nüüd ka edasi, nii nagu ka varem ise, varem ja teine näide äh, juba aegunud lepingutest äh, lahtisaamine, aga mis on aegunud, aga mille puhul veel tööd on pooleli. Äh, me oleme näinud et 19,, et üheksateist prot-, üheksateistkümnelt protsendilt on see kolme aasta jooksul viieteistkümnele protsendile langenud selliste lepingute arv ja me oleme võtnud konkreetseid meetmeid selleks, et nende asjadega saaks asjad ühele poole nüüd äh, need süsteemid, mis puudutavad sisekontrolle, ka siin oleme me näinud äh, seda, et eksante kontrollide tõhusus äh, on tõestatud, eksante kontrollid on andnud vähemalt näiteks aastal kaks tuhat kuusteist aastal ähm, vältida saja kolmekümne kahe miljoni euro väljamaksmist tegelikult mitte abikõlbulikel eesmärkidel see on kaks koma nelikümmend kuus protsenti kogu taotletud summadest. meie eesmärgiks oli kaks protsenti ja aastal kaks tuhat neliteist siis me ka selleni jõudsime. ehk siis me ei maksnud välja enam vahendeid, mida tegelikult ei olekski tulnud välja maksta. seesama sama märkimisväärne on olnud areng ka auditiplaanide osas, nad on nüüd praegu öö, praegu me näeme siin eh, nelja rohelist eh, põhinäitajat ja seda me eh, ka ette nägime. nüüd delegatsioonide kaupa tulemused. alguses oli meil kakskümmend kaks delegatsiooni kaheksakümne kuuest, kes ei täitnud oma eesmärke, nimelt siis kuutekümmet protsenti põhinäitajatest. selles osas on toimunud märkimisväärne paranemine, sest äh, me oleme konkreetselt võtnud ühendust äh, nende delegatsioonidega, oleme neile kujundanud äh, konkreetsed eesmärgid geograafiliste delegatsioonide, geograafiliste üksuste poolt ja delegatsioonid on siis neid täitnud. tuli sealt selgelt välja, et poliitiline või julgeoleku kontekst oluliselt nende põhimäitajate Äh, saavutamist mõjutab, on kaks delegatsiooni, kus äh, me näeme, et need põhinäitajad on pea, põhimõtteliselt täitmata, aga me üritame alati jõuda siis põhjusteni ja võimalusel siis need põhjused eemaldada. nüüd need, äh, see valgusfoorisüsteem, mille me oleme juurdunud projektide puhul, et me üritame siis äh, kõik projektid nii-öelda nendele anda rohelise tule, märgistuse, et kui asjad lähevad hästi, antakse roheline tuli, kui ei, siis näidatakse punast tuld. ka see on olnud äh, väga kasulik ja väga võimas vahend ja suur tänu äh, parlamendile, et te toetasite meil ja motiveerisite meid seda analüüsi parandama. esimest korda aastal kaks tuhat kuusteist nägime äh, probleemide tüpoloogia väljakujunemist, kõigepealt selles osas, mis puudutas projektide viibimajäämist või selles osas, äh, kus me nägime, et projektid millegipärast ei saavuta oma eesmärke. ja lisaks sellele me palusime delegatsioonidelt, et nad äh, juurutaksid korrektiivseid meetmeid selleks, et olukorda parandada. ja tõesti, sellest on palju abi olnud. see tüpoloogia, mis meil on, annab nüüd meile võimaluse, nii nagu Mark ütles, juba alguses välja selgitada, et projektide nõrkuse põhjuseks teinekord on olnud ka see loogika, millega neile on lähenetud algusest peale. ja üks äh, eesmärke seega on olnud äh, paremini analüüsida alguses riske, me tahame olla palju realistlikumad äh, võimalike eesmärkide osas ja eesmärgiks siis on olnud äh, sellised projektid, mille puhul on kindlus, et need eesmärgid, mis on kolleegiumi poolt välja võetud, ka saavutatakse, nii et ma arvan, et EFCO puhul me räägime siin üle kolmesajast äh, projektist, kus need probleemid on olnud, ka Äh, poliitiliste või julgeolekukaalutluste pärast on olnud äh, mõningatel projektidel väga suuri raskusi ka partneritega koostööd teha, aga see tüpoloogia on huvitav äh, erinevate tegevuste hindamiseks. meie eesmärgiks loomulikult on vähendada projektide arvu, mis, mille puhul praegu näidatakse rohelist tuld või vabandust, punast tuld, kuigi neid on niikuinii üsna vähe, neli protsenti, aga sellegipoolest ja ka siis kollase tuulega projektide arvu vähendada. ja lõpetuseks ma ütlesin alguses teile ka, et EAMR-id ja põhinäitajad on meie jaoks väga kasulikud loomulikult kinnitavate avalduste andmiseks, aga ka meie jaoks ka vahendite kasutamise kontrolli jaoks, me kavatseme ka tulevikus seega investeerida sellesse süsteemi. nüüd umbes aasta, poolteist on meil ka online keskkonnas Eh, nende põhinäitajate tulemustabel üleval, igapäevaselt saab siis seal arenguid jälgida ja tegevuskavad võetakse vastu siis konkreetselt sellele, millised need tulemused on olnud, et keskenduda nendele osadele juhtimissüsteemidest, eh, mis takistavad eesmärkide saavutamist, et EFKOs on praegu tegemist ka nii-öelda eh, need on osa meie tööst väga selgelt, kõikides, kõikidel sellistel kohtumistel nendest põhinäitajatest ka räägitakse, nii et kokkuvõttes põhinäitajad kogu aeg arenevad loomulikult edasi, neid põhinäitajaid tuuakse sisse selleks, et identifitseerida probleemid ja anda võimalus nad lahendada. ja tõesti natukene nagu valgusfoor. me üritame siis kolleege suunata sellele, et olla võib-olla natukene pessimistlikumad nende meetmete osas, mis on projekti aluseks, selleks, et projekt tõesti, need projektid, mis on riskikandvad, tuleksid selgelt välja. nii et need põhinäitajad oma iseloomult juba äh, ei saagi alati olla äh, väga head äh,, vaid sellepärast, et nende eesmärgiks on alati siis äh, paranemise tagamine, suur tänu! jaa, suur aitäh! täna on ju täiesti eriline päev, mind väga rõõmustab äh, teie aruanne ja mul on hea meel kuulda, et see on teie meelest väga kasulik äh, töövahend. mul on väga tore, et te olete meile sellise aruande esitanud ja mul on hea meel, et te olete ise ka sellega rahul. see tundub, et oleks nagu jõulude algus juba suur aitäh! ma arvan, et meil eesmärgid on ühised, meil on vaja, et äh, välisabivahendite kasutamise tõhusus, nende vahendite haldamine kolmandates riikides paraneks ja selles mõttes on väga hea, et komisjon suhtub meie dokumentidesse tõsiselt, et sellesse suhtub tõsiselt DG EFCO eh, ja ka DG NER. seda on näha ka nendest aruannetest ümberkäimisest and-, arvandmetega ja mul on, olen seda meelt, et meil on igati põhjust avalikkusele demonstreerida, kuidas paremaks muutuda, et me paremaks muutume ja see on ju kogu Euroopa jaoks väga olus, et eh, toetus kolmandatele riikidele oleks tõhus Eh, seda öelnud, loodan ma, et me ka teiega, Neeriga eh, koostöö paraneb, muuhulgas tege- te,, Devcol selleks, et eh, välja töötada konsolideeritud ülevaade see oleks tore, kui DGNR tõuseks DG Defco tasemele ma loodan, et ka tulevikus on TGNEFCO äh, töö edukas ja et sama saaksime tulevikus öelda ka DGNR-i e kohta. ma alustaksin DGNR-ist, e kui me nüüd vaatame, millised delegatsioonid on oranžit või punast värvi, siis tundub mulle sissejuhatavalt, et keegi ei eeldaks, et see oleks äh, Füürami puhul nii seitsekümmend üheksa protsenti, Ukraina puhul võib seda eeldada, oletada, ka Süüria puhul vastab see nagu eeldustele ja ootustele, Armeenia puhul seitsekümmend üks protsenti ja Liibanon kuuskümmend protsenti. see näitab, et siin on enam kui viiskümmend protsenti projektidest asuvad öö, äh, probleemses faasis tundub mulle, et minu arvates oleks väga oluline, kui Degeneer ütleks, mida ta selles osas ette kavatsevad võtta. nüüd Albaania, me saime aruannete põhjal aru, et pool Albaania nendest töötajatest, kes hoolitsevad lepingute eest, vahetus kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. sellepärast tahtsin küsida, mis on sellise uute töötajate saabumise või tööle asumise eeldatav tulemus või tagajärg. see puudutab muuhulgas ka meetmeid tsiviilühiskonna vallas. siin on punane projekt samuti, mis läheb maksma kaheksakümmend miljonit, me tegelikult ei saa aru, mis nende rahadega on juhtunud või kuhu on jõutud ja seetõttu oleks meil vaja selle Serbia suurprojekti kohta täiendavaid andmeid nii Türgi. Türgi tundub, et ei ole üldse mingeid probleeme ja on tegelikult eh, see delegatsioon, kes saab aru anda kõige parematest töötulemustest, siis ma tahaksin lihtsalt kuulda, kas eh, Türgis vaatamata kogu poliitilisele olukorrale asjad nii hästi kulgevad, on rõõmustav, tahaksin selle kohta täpsemalt kuulda. TG Defco kohta tahtsin öelda, et see on tore, et andmed on väga hästi esitatud, ülevaade on väga selge. on väga tore, kui edastatakse andmeid, mis võib-olla ei ole e, eriti rõõmustavad. aga et te need esitasite, sellega ma olen väga rahul. rahastamise programme ei saa enam äh, siin loetleda, siis me äh, räägiksime kahepoolsete läbirääkimiste käigus mõningate valvetega, tulles välja mõningate valvetega, kuidas olukorda lahendada. Defco on kindlasti eh, õieti määratlenud, et enam kui eh, kümne delegatsiooni puhul on probleemseid proje projekte kuuekümne protsendi ulatuses, näiteks Eritreas. aga ma saan aru, et niisugustes riikides on tegutseda erakordselt keeruline, kui see probleemse projekti määr tõuseb juba kaheksakümne seitsme protsendini, siis mida te teinud olete, et äh, selles keerulises olukorras asja lahendada? kümme viieteistkümnest projektist äh, suurimad viisteist projekti on rohelised aga kuus viieteistkümnest eh, punasest projektist on ka eelarvelised projektid. kui me võtame summaarselt, siis kõige suuremad probleemid on meil eelarveliste projektiga, projektidega. olukord on suhteliselt halb, aga me oleme tänulikud teile selle eest, et seda meile välja siin toote ja kirjeldate aga mis tagajärjed toob see endaga kaasa ka, ka nende jaoks, nende delegatsioonide jaoks, kus eelarveline täitmine ei ole olnud nii hea, kas sellest moodustatakse mingi must nimekiri? ja siis tahtsin ma võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kakskümmend üks kuni kakskümmend kolm kohta küsida, kui me vaatame neid kümmet delegatsiooni, kelle puhul on veel auditid läbi viimata, siis Madagaskar on kümne halvima hulgas. lisaks sellele on tal seal ka alates kaks tuhat neliteist mitmeid äh, läbi viimata auditeid, miks? mida te teete selleks, et olukorda parandada? Kongo, Tšaad ja Kesk-Aafrika Vabariik, need on väga keerulised riigid, kuid need on ka riigid, kes kelle tulemuslikkus auditi, tulemuslikkus audit on kõige kehvem. kas te võiksite mulle selgitada, äh, mis te nüüd teete selles olukorras, need oleksid minupoolsed küsimused. mul on ükskõik, kumb teist alustab. minu poolest näiteks kas või härra Johnson Uh, lugupeetud proua esimees, viitasite mitmetele delegatsioonidele, kellel on projektidega probleeme ja ma ei saa igat ühte seda siin hakata lahkama, sest äh, kahjuks mul kogu detailne info hetkel äh, olemas ei ole. aga see, mida me oleme teinud, on see, et oleme pidanud dialoogi delegatsioonidega ja neile rõhutanud, et on vaja tegutseda kohe võtan arvesse, mida ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus selles osas, milline on olukord võrreldes Defcoga ja loomulikult ka meie võrdleme eh, tulemusi ja lähtume parimatest praktikatest, kogu GPI eh, filosoofia on välja töötatud Defco poolt ja loomulikult on nad rakendamises ka kaugemale jõudnud. ja meie eesmärgiks on neile järele jõuda, ma ei saa garanteerida, et see toimub vahetult, aga igal juhul meie eesmärgiks on seda teha. Teil on täiesti õigus, Türgis on probleeme, väljakutseid ja nende hulgas ka programmide rakendamine meil on vaja seal olukorda lahendada, nüüd ähm, Türgi teema on erinev võrreldes palju, erine-, teiste erinevate riikidega. Türgiga tegutseme me lähtudes kasusaaja riigist, ehk siis juhtimine on korraldatud Türgi ametivõimude poolt ja see valgusfoori teema ei leia seal kajastamist samal viisil, ehk siis jah, küsimus on numbrites, meil on väljakutseid ja me tegeleme nendega, teeme kõik, mis võimalik selleks, et tagada, et Türgi ametivõimud programmide rakendamist kiirendaksid Türgi kontekst on hetkel väga äh, suure väljakutsega ja mitmed äh, aspektid mõjutavad seda olukorda ja muudavad selle väga keeruliseks. loomulikult ei tohi unustada, et meil on see äh, põgenike kava, mille rakendamist eelmisel aastal alustasime ja ma arvan, et kaks tuhat seitseteist aasta näitajad annavad meile parema ülevaate kui kaks tuhat kuusteist mis puudutab töötajate olukorra muutumist, jah, tegemist on millegiga, mis on seotud tihedalt delegatsioonidega ja me peame lihtsalt hakkama saama, me peame leevendavaid meetmeid kasutama selleks, et tagada, et need ei mõjutaks programmide rakendamist. loomulikult on olulised programmid käimas ka Albaanias ja väga oluline poliitiline mõõde, mille osas äh, Äh, mis puudutab ka siis laienemisriike. me ei usu, et tööjõu äh, muutus äh, pikaajalist mõju osutaks, me usume, et meil on väga pädev delegatsioonijuht seal kohapeal ja ka uued töötajad on väga ettevaatlikult valitud ja me oleme arvesse võtnud, et meil ei tekiks probleeme sellest lähtuvalt. Serbia teemal Perhaps I can võib-olla võin vastata, kui mul on olnud, olnud võimalus oma märkmeid äh, täpsemalt vaadata, sest tegemist on siis ühe teemaga, mis ei ole mul kõige paremini meeles, aga põhimõtteliselt annaksin nüüd äh, Lukile üle. me ootame Serbia infot, sest see on oluline ka eelarve heakskiitmisega seoses ja palun kirjalikult. palun. aitäh, proua esimees niisiis, meie viitame üheksale delegatsioonile raportis eh, seoses KPI-dega, loomulikult on eh, ka teisi, kellega on probleeme, me oleme muutnud eh, tulemust kahekümne neljast põhinäitajast lähtuvalt ja viis ja kuus on need, mis on just seotud selle valgusfoori teemaga ja raportis, millele on viidanud äh, volinikud äh, Mimitsa ja Haan, on täpsemalt käsitlenud seda teemat ja kümme delegatsiooni on välja toodud, kellel on kõige kõrgem äh, protsendimäär projektide osas punase ja oranži värviga tähistatud. siin on teine nimekiri, Jeemen, Eritrea, Botswana, Mali, Mosambiik, Ghana, Mauritaania, Lesoto ja Mehhiko ja Lõuna-Sudaan. Nendel juhtumitel, nii nagu ka kõikide muude KPI-de osas, geograafiliselt ja delegatsiooni esindajalt äh, nõuame tegutsemist ja juhtumipõhiselt lähtudes põhjustest, mis on välja toodud nende kahe KPI ja ka teiste puhul, siis delegatsioonid peavad suutma meile selgitada, mis on need meetmed, mida nad olukorra parandamiseks kasutavad. eesmärk ei ole mitte ainult lihtsalt KPI-dega mingit olukorda konstateerida, vaid ka selgemalt välja tuua, milline on tulevane tegevusplaan ja eelarve küsimus, mis samuti tõstatati. siinkohal peab olema ettevaatlik selles osas, kuidas me räägime KPI-dest ja erinevad värvid, millega me tähistame äh, projekte. see, et projekt äh, peatatakse või lõpetatakse eelarvevahendite tõttu või viivib, äh, kuna teatud osa eelarvest ei anta üle, sellepärast et projekti eesmärk ei ole täidetud, siis kas oranži või punase tähistamine, aga raha ei ole kulutatud sellisel juhul. ja probleem on selles, et me ei ole raha edastanud, e, tööde elluviimine on viivinud ja seega on see punane, juhul kui see viivitus on oluline. ja olulise viivituste puhul raha ei maksta ja seega on e, meie arvates keeruline, aga mitte võimatu saavutada eesmärke aga raha ei ole kulutatud, ehk siis maksumaksja raha on kaitstud. ja väga oluline on teada, et e eelarve põhimõtetest lähtudes äh, kui justkui tingimus ei ole täidetud, äh, mille tõttu on äh, tähistatud need punase või oranžiga, aga raha ei ole selles osas üle antud ja käi-, justkui nimekirjas on teatud summa, sest tegemist on oluliste projektidega, väga tähtsate projektidega, ja ilmselgelt tulevad nad esimese kümne hulgas välja kui raskustes olevad projektid. mis puudutab auditite läbiviimist, siis meil on vastavad kavad kolme aasta kohta ja me lähtume nende auditite eh, läbiviimistest siis äh, käesoleval aastal N pluss üks, N pluss kaks ja enamus ajast arvestades auditite viibimist, siis on, tekivad ka viivitused äh, lepingute täitmisel. tihtipeale on need asjad omavahel seotud ja kui äh, audit on viibi, on äh, projektid viibinud, siis viibivad ka auditid, kui need on väga pikad viivitused ja selle tõttu tekib täiendavaid viivitusi ja see tekitab raskusi koostöös. samas tähe-, see ei tähenda, et meie planeerimine ei ole tingimata olnud äh, ebarealistlik ja raha haldamise huvides on meil vaja lähtuda realistlikest ootustest, ehk siis me eeldame, et delegatsioonid analüüsiksid võimalikult detailselt äh, auditit äh, läbi viia või mitte, lähtudes äh, paika pandud kavast ja loomulikult on ka teisi põhjusi, personali tööjõu puudumine või nende väljaõppe puudumine ja sellisel juhul me üritame kasutusele võtta meetmeid, mis olukorda aitaksid lahendada, lähtudes KPI-dest. aitäh! jah, aitäh nende oluliste selgituste eest ma tahaksin esitada veel ühe põhimõttelise küsimuse. kuidas suhtuvad Euroopa Liidu saadikud teie probleemidesse? kuidas, ma saan aru, et kõik komisjoni töötajad teevad selle kaasa, aga ka Euroopa Liidu saatkonnad, saatkond, kas ka saatkond on mõistnud, et siin on probleeme kindlasti loomulikult tegelevad saadik, saatkonnad rohkem poliitiliste, diplomaatiliste probleemidega, aga tegemist on siiski Euroopa Liiduga olulise finantsküsimusega. ja nüüd me ajalehest lugesime sedagi, et viimasest, viimasel ajal on delegatsioonide liikmed seotud alkokaubandusega. millised olid need kaastöötajad, kas need olid kohalikud inimesed, kas need olid äh, Euroopa Komisjoni töötajad? härra Johnston, palun. seega need saatkonnad, kuidas sellega on? Um... jah, ma pean ütlema, et me oleme üsnagi rahul sellega, kuidas suursaadikud on reageerinud ja on suurenev äh, mõistmine ja see on oluliselt süvenenud aja jooksul selles osas, mis puudutab, äh, kui oluline on tagada, et kõike tehtaks nii hästi kui vähegi võimalik, äh, tihtipeale väga rasketes tingimustes. me ei kõhkle ja me rõhutame suursaadikutele, et tegemist on nende panusega, ja arvesse võtta kõike seda, mis sellega kaasa on tulnud e. välisabi haldamise aruanne on olnud väga kasulik vahend selle vastutuse fikseerimiseks ja teadlikkuse su-, süvendamiseks. me ei viivita selleks, et nei-, nende abi kasutada, juhul kui see osutub vajalikuks ja meil on regulaarsed äh, arutelud nendega sellel teemal ja näiteks kohtumine aasta alguses ja me kasutame seda võimalust, nii nagu ka kõiki võimalusi, kui me nendega kohtume, et seda teemat käsitleda ja rõhutada, eh, et tegemist ei ole mingisuguse abstraktse harjutusega, vaid see puudutab vastutust ja on osa kontrollist, mida parlament eh, komisjoni osas läbi viib nüüd, mis puudutab äh, suursaadikuid, äh, siis äh, meil on olnud kohanemisperiood pärast välisteenistuse käivitamist ja suursaadikud, kes tulid nende teadlikkustega komisjonis, kellel oli vastav ettevalmistus, sest see oli tavaliselt delegatsioonide, delegatsioonijuhtide valdusalal. see on sama oluline kui Äh, võib-olla võrreldes siis erinev olukord võrreldes riikide suursaadikutega, nüüd on see üsnagi võrdne ja tegemist on olulise äh, tegevuse osaga, delegatsiooni äh, juhil on seitsekümmend protsenti tööjõust, kes tegeleb selle valdkonnaga. delegatsiooni juhid teavad väga hästi, milline on nende vastutus aasta lõpus ja ka tagatiste andmine Nad saavad äh, ka tagasisidet peadirektoraadilt, kes punkt punkti haaval äh, toob välja välisabi haldamise aruande teemad, edusammud ja siis äh, nemad ise peavad tegu, tegevuskava paika panema, millele vastavalt nad tegutsevad selleks, et korrigeerida olukorda. välisabi haldamise aruanne ja delegatsioonide toimimine leiab käsitlust ka kõrgel tasemel vastava piirkonna geograafilise juhi poolt ja delegatsiooni juhi poolt piirkondlike seminaride käigus, kus delegatsiooni haaval äh, võetakse läbi vastavad kavad, äh, mida käsitletakse, aga ja ükshaaval käiakse läbi ka problemaatilised ähm, projektid ja need põhinäitajad, mida ei ole täidetud. ja loomulikult on teatud kõikumisi, on erinevad kultuurid erinevate suursaadikute hulgas samuti, aga on tõesti teadvustatud, milline on koostöö olulisus ning äh, vahendite hea finants ähm, haldamine ja, ja nad on tõesti sellega kursis. mis puudutab Afganistani minul kahjuks selle kohta informatsiooni ei ole, ma ei tea, millal see pressis, pressi jõudis. praegusel hetkel mina ei ole selle kohta midagi kuulnud, mis puudutab alkoholiga kaubitsemist Afganistani delegatsiooni poolt, seega ei saa ma seda kommenteerida. saadame teile siis vastava pressiartikli, et saaksite sellega äh, tutvuda. minu arvates kolm-neli päeva tagasi oli võimalik selle kohta lugeda üsnagi detailselt äh, ja sellepärast ma seda ka küsisin. niisiis, järgmised etapid välisabi haldamise aruande puhul, kas nüüd on tegemist kuuekümne protsendi lävendiga põhinäitajate osas, mida te teete, kas see on nüüd siis ülemmäär või kuidas edasi liikuda äh, välisabi haldamise aruandega järgmiste aastate käigus, aitäh vastuse eest selles osas samuti eesmärk on jõuda saja protsendini põhinäitajatega, see nii-öelda roheliseni nii kõigi delegatsioonide poolt, aga samas ei saa me päris nii-öelda liiga kõrgele lennata, kuuskümmend protsenti on see lävend, sest sellest lähtuvalt hakkame me nõudma tegevuskava, üldist äh, olukorra parandamise tegemiskava, mis ei tähenda seda, et põhinäitajate põhiselt äh, ja kui ei jõuta kuuekümne protsendini, siis tuleb loomulikult teha kõik, mis võimalik selleks jõuda eesmärgiks, on nende üheksa delegatsiooni puhul, kes on all sellest, aidata neil edasi jõuda, nii nagu ka teiste puhul, aga kordan veel kord, et aja jooksul mitte kaks tuhat kaheksateist, aga kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend muudame me teatud põhinäitajaid ja keskendume teatud teistele problemaatilistele valdkondadele ja võib-olla siis alustame altpoolt selleks, et delegatsioone toetada ja see on see, mille nimel me hetkel äh, tegutseme. jah, ma toetaksin kõike seda, mida Lukk ütles, kuigi see lävend on kuuekümne protsendi puhul põhinäitajate puhul juhul, kui jõutakse kaugemale, siis on see nii-öelda see kõige alumine määr see ei ole eesmärk, vaid see on miinimum. ja nii nagu varasemalt slaidil oli näha, siis mõned delegatsioonid on isegi kaugemal kui üheksakümmend protsenti põhinäitajatega, ehk siis meie eesmärk on tõesti äh, kõigi taset tõsta siin on küsimus ka motivatsioonis et me ei taha selliseid eesmärke, mis reaalselt ei ole ka võimalikud, me peame arvesse võtma, et teatud tingimustes on väga keeruline osadel delegatsioonidel kuuekümnest protsendist kaugemale jõuda, aga teistel tingimustel, kus delegatsioonil äh, on nii-öelda tavakeskkonnas siis, siis kuuekümneprotsendine tulemus tekitaks meis küsimusi ja see oleks ka see, millest lähtuvalt me nendega suhtleksime tulles tagasi varasema küsimuse juurde, mis puudutas suursaadikuid, mul tuli üks mõte selle kohta, eriti kui vaadata teatud piirkondi näiteks naabruskonnas, üks aspekt, mis on aidanud meil vastutust äh, tõsta delegatsioonide juhtide puhul, on see, et praegusel hetkel on tõeline arusaam, et välisabi ja see raha, mis on nendele kolmandatele riikidele kättesaadavaks tehtud, on ülioluline vahend meie suhetes nende kolmandate riikidega ja me saame seda kasutada ja meil on võimalik äh, käivitada muutust nendes riikides, mis on kasulik neile, aga samas ka meile. ja selle mõistmisega on äh, ka fookus abi osas suurenenud ja arusaamine, et me peame tagama, et äh, nende vahendite kasutamine peab leidma äh, toimuma õiglaselt. kolleeg Schmidt, palun. aitäh. ma tahtsin, ei tahtnud tegelikult midagi öelda, aga nüüd ma sain teisiti, kui ma pean seda tegema, minu jaoks ei ole päris selge, milline on nagu eelarveabi kõige kehvemate, aga ka kõige paremate programmide juurde, ma ei saanud vastusest aru, kuidas see tegelikult toimib ja te räägite alailma nendest probleemsetest projektist. Te ütlete, et noh, on problemaatiline, pole viga, siis me raha lihtsalt ei maksa välja. okei okay,, mis teie meelest on problemaatiline ja korduvalt mõlemad härrased nimetasid, et nad viivad läbi pidevaid regulaarseid arutelusid minu arvates diskussioonid ja arutelud probleeme ei lahenda. ja delegatsioonid esitavad, delegatsioonid esitavad küsimusi, aga see on tore, kui küsitakse, aga asi on ju selles, mida vastatakse. eesmärgiks peaks ju olema, et me suudaksime saavutada sajaprotsendilise tasandi. andke andeks, me ei saa ju vähemaga rahuldada lihtsalt ainult sellepärast, et asi on keeruline see, mida te räägite, see meenutab mulle niisugust äh, ümber äh, asja jahumist ja et seda ja siis järsku ikka mitte ja seda on vaja õppida ja delegatsioonid olid vahel väga head, aga vahel mitte. ma ei saa ikka aru, miks ei ole võimalik siin öö, äh, selgusele jõuda ma ei eh, vaidlusta, et töös esineb probleeme, aga ma leian, et eh, au-, eesmärgid peavad olema ambitsioonikamad eh, ja tegutseda tuleb pühendunumalt. seda peaksid tegema kõik delegatsioonid. minu meelest valitseb siin säärane süsteem, kus vahel küsimus on ka juba vastus Je, re, je réponds sur l'appui budgétaire. ma vastan äh, nendele eelarvelistele küsimustele, kui lubate. meil on kaks põhinäitajat, mille eesmärgiks on äh, mõõta konkreetseid olukordi. kõigepealt äh, hindame seda, kas projekt on hilinenud, näiteks pean mingi summa välja maksma aastal N vastavalt eesmärkidele, mis on seatud aastal N pluss üks siis järgmiste eesmärkide täitmiseks järgmise summa edastama. aga on veel üks äh, näitaja, mis mõõdab seda, äh, kas on äh, arvata, et eesmärk saavutatakse. jah, eesmärgi saavutamiseks on näiteks aega kolm aastat, aga praegused olud kohal, kohapeal annavad meile võimaluse hinnata, kas me suudame saavutada seda. ja nüüd, kui on eelarve toetustega tegemist, kui tingimused ei ole täit-, täidetud ja mille puhul ma ei kavatse edastada summat, mis on ette nähtud, siis see tähendab tegita-, tegelikult hilinemist. minu eesmärgiks on ju projekti rakendamine ja kui tekib hilinemine ja isegi kui äh, vahendeid ei ole eraldatud, on, on see projekt märgistatud punasega. samamoodi, kui ma vahendeid ei edasta, tekib see risk, et kolme aasta pärast kindlasti ei ole saavutatud neid eesmärke. raha jääb meil muidugi reservi ja sellel põhjusel ongi need projektid punasega. sellel on väga tõsised tagajärjed kui projektid äh, on tõesti punases, siis see võib tuua kaasa rahalisi mõjusid, teinekord absoluutselt mitte. igal juhul, kui tegemist on punase märgiga projektiga, siis see tähendab seda, et meie arengueesmärgid ei ole täidetud, selge. see, mida me oleme ette näinud partneritega saavutada, jäi saavutamata ja sellepärast ma olengi öelnud, et eelarvetoetuste puhul, isegi kui raha ei edastata, ütleme me, et projektid on punases, sest et on tekkinud äh, tõsiseid raskusi. meie eesmärgiks oli ju see, need vahendid, äh, see toetus edastada. ma kinnitan seda, mida Lukk ütles just äh, see on väga hea selgitus selle kohta, kuhu me oleme tänaseks jõudnud, kuid tuleb selgitada ka seda, et on selliseid juht-, juhtumeid, kus projekt oma es esialgsel kujul ja see on see aspekt, millest ma rääkisin varem, et kui me nendele põhinäitajatele keskendusime, siis meil mõnikord tekkis küsimärke selle kohta, et kas see loogika, mida on kasutatud sekkumisel, on olnud ikka õige. et on selliseid projekte, kus me oleme algusest peale olnud liiga ambitsioonikad. ja meie eesmärgiks on nüüd siis öö, ähm, nende nii-öelda ootuste ja tegeliku panuse vahel tõmmata eraldusjoon kas äh, me võime seada endale eesmärgiks, äh, kas me seame endale eesmärgiks äh, oma sekkumisega eesmärgid saavutada või mitte. me teinekord lihtsalt oleme liiga ambitsioonikad, kui me seda eraldusjoont ei hoia ja loome projekte, kus pärast tuleb hakata asju ümber kalibreerima ja ümber vaatama. aga mida ma rõhutaksin veel, on see, et see valgusfoorisüsteem on täiesti tavaline osa tervest portfelli juhtimiskultuurist. ma arvan, et see on üsna sarnane süsteem sellele, mis on ettevõtetes, sest et tegelikult sellega me mõõdame täpselt seda, kuidas ettevõttel läheb ja kuidas seda juhitakse. ja see valgusfoorisüsteem olenevalt põhinäitajast loomulikult tegelikult kaardistatakse sellega tegelikkust, kas projekt on jäänud viibima, kas on äh, õhus tõsine risk, et eesmärgid jäävad saavutamata seatud ajaks, teinekord on selleks põhjuseks meie enda viga, viga on ju ka see, kui me seame endale liiga ambitsioonikad eesmärgid või teinekord, mis on sagedasem juhtum, on põhjuseks välis Äh, faktorid. ja näiteks eelarvetoetusse, et äh, meie peadirektoraadi naabruspoliitika ja laienemisdirektoraadi puhul me kasutame eelarvetoetuseid selliste riikide puhul näiteks nagu Ukraina ja seal on teatud tingimused seatud ja üsna tihti need tingimused puudutavad seadusandlike eesmärkide täitmist, et kas on reformid juurutatud süsteemidesse või ei ja kui seadusandlust äh, Ukraina raada vastu ei võta, siis meie seda eelarvetoetust välja ei maksa. meie jaoks tähendab see usaldusväärset finantsjuhtimist, meie vahenditega korralikku ümberkäitumist ja see on ka võimendusefekt tegelikult. kui seda väljamakset ei tehta tänavu, ei tehta seda ka järgmisel aastal, kui tingimused on täitmata ka järgmisel aastal ja nii edasi ja nii edasi. kuid lisaks nendele faktoritele peame arvesse võtma ka teised asjaolud näiteks äh, toetus äh, kodanikuühiskonnale keerulisemates piirkondades ja neid on meie tegevuspiirkonnas äh, ikka üsna palju ja ka kõige suurema tahte juures võime, peame me teinekord otsustama, et üks või teine konkreetne projekt peab saama selle punase märgistuse sest äh, näiteks on äh, tekkinud küsimusi, et kas valitsused tunnustavad äh, neid vabakondi või ei, aga ta-, tavaliselt sellistes olukordades me üritame leida võimaluse vältida sellise olukorra tekkimist. ma tahaksin tänada selle eest, et mulle veel kord valgusfoorisüsteemi selgitati. aga ma ikka veel ei saa aru sellest, kuidas see eelarveabi nii ülistatakse. ja auahne olemine on minu meelest, on suurepärane. optimism on suurepärane, kuid ma siiski leian, et eesmärke peaksid sõnastama spetsialistid ja kui üks neljandik probleem, projekte on problemaatilised, siis ma siiski tahaksin küll, et need eesmärgid oleksid realistlikumad, need pole ju mingid suvalised võõrad ja juhuinimesed, kes seda teevad, katsetagem jääda äh, kahe jalaga maa peale. nii probleema, probleemsete projektide osakaal on liiga suur, juhataja. no vähemasti teame nüüd, et neljandik on seda, äh, sest meie jaoks on väga oluline seda kõike teada, ma leian, et on oluline, et seda süsteemi edasi arendataks ja te tegeletakse asjadega, mis tänasel päeval veel täiel määral ei toimi. ja ma leian, et äh, aruandlus ja selle aruandluse viis oli tõesti väga hea. tahaksin tänada meie mõttevahetuse eest. me kohtume taas, aga selge, ärge võtke kui ähvardust. mul on väga oluline, et te analüüsiksite oma tööd ja ka seda aruannet põhjalikult, te teete seda tõepoolest ja loomulikult analüüsisin ka mina teie aruandeid ja lugesin, tegin ka vastavat statistikat ja tahaksin täna teid tõepoolest tänada ja palun jätkaku oma tööd samas vaimus. kui te lasete käed ruppe, siis ei anna see meile mitte midagi. ma leian, et on oluline, et delegatsioonid Eh, oleksid pidevalt teadvustatud sellest, et me vajame tulemusi ja minu meelest see kuuekümneprotsendiline määr on siiski eh, madal määr ja siin on ruumi ülespoole edasi liikuda veel palju. aitäh, et te tulite, aitäh tehtud töö eest, tänan teid siiralt, sest see on suur ja väga oluline töö. seega oleme jõudnud selle päevakorrapunkti lõpuni, jõuame kaheksanda päevakorra punkti juurde komisjoni kinnisvarapoliitika Luksemburgis. tervitan meie hulgas kolleeg ka Holmeierit, kes eelarvekomisjonis annab selles küsimuses ka aru. Äh, ja ka komisjoni esindaja on kohal proua Ariel, ah härra, tere tulemast. ja nüüd ma annaksin sõna proua Holmeierile, meie kolleegile projekt on siiski piisavalt eh, enneolematu. aitäh, proua juhataja, kallid kolleegid. ma ei tahtnud kogu seda projekti siin nii põhjalikult tutvustada, kuid eh, pigem tahaksin ma rääkida sellest, milliste probleemidega me kukume kokku öö, eh, hoonete kasutamise puhul, eeskätt puudutab see Trosbachi hoonet Luksemburgis. praegusel ajal äh, me oleme sunnitud Luksemburgis hooneid äh, rentima, et me oleme, puutume kokku seal trükikojaga, puidutöökojaga, ladustamisküsimustega ja pärast seda, kui senised ruumid, senised tekitasid teatud julgeolekuküsimusi ja olid tuleohtlikud ja Luksemburgis polnud võimalik leida adekvaatset ehitist, mis sobiks nii laadudeks kui ka töökodadeks, trükikodadeks, siis me otsustasime lõpuks rentida Drosbachi hoone, see ei ole kõige soodsam ja kõige adekvaatsem, aga see oli kõige adekvaatsem lahendus nii julgeoleku kui ka äh, tule kahju, äh, tuleohutuse tingimustega olime me küll enam-vähem nõu-, nõus, kuid me puutusime kokku asjaoludega, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ei vasta enam ajanõuetele. seal on öö, äh, seal on tegemist ruumidega, kus ladustatakse siiani veel mingeid toiduaineid, näiteks eh, riisi või eh, argipäevaseid tarbeesemeid. aga ma arvan, et tänapäeval eh, tarnitakse neid lihtsalt vastavalt vajadusele ja neid ei ole vaja seal pikaajaliselt ladustada ja see on kummaline, et Luksemburgis seda tehakse. kui trükikodadest rääkida, siis institutsioonide vahel sünergia puudub ma olin üllatunud selle üle, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid e, tegelevad trükimisega täiesti üksteisest eraldatult, mitte mingit koostööd ei tehta. kui me siis üha enam püüdsime asja täpsustada, siis meil tekkis mõte, et lõppkokkuvõttes viis kuidas seal ladustamine seal toimib, logistika, trükkimine, see kõik ei vasta aasta kaks tuhat seitseteist standarditele ja meil on vaja eh, neid struktuure uuendada. me ei suutnud seda lühiajaliselt saavutada, aga ma leian, et meil on võimalik saavutada senisest suurem sünergiaefekt erinevate institutsioonide vahel, sest seal asub lisaks parlamendile ka kohus kontrollikoda, Euroopa Komisjoni, kõik institutsioonid töötavad seal külg külje kõrval, õlg kõla kõrval ja trükkimistööde puhul e, ei saa ju ometi olla nii, et iga institutsioon ajab justkui oma eraasja. põhimõtteliselt esitasin ka küsimuse, mida seal tegelikult siis ladustatakse, miks ja kui kauaks, sest me saime infot selle kohta, et osaliselt on tegemist pikaajaliselt ladustavate asjadega, eh, mida eh, ladustatakse seal kuid. see on tegelikult seitsmekümnendate aastate tase. seal ladustatakse riisi, jahu ja mingeid muid sääraseid asju. nii ladustati neid varasemalt kohvi ja tee puhul. on ka logistilised süsteemid tänapäeval mis võimaldavad lühiajaliselt neid tooteid tarnida. ja loomulikult tekib mulle ka küsimus, kas see on tõesti mingi institutsiooni ülesanne selle kõigega ise tegeleda või tuleks seda teenust sisse osta, seepärast äh, koostasime me oma seisukoha, milles me äh, sätestasime, et me peame vaatama, kuidas selle asja Äh, struktuuri paremini korraldada ja me pigem soovitasime, et me Trosbachi hoone äh, on asu-, ajutise kasutusega kulud, mis seoses sellega tekivad, on erakordselt suured. see ja ma saan aru, et Luksemburgis ei ole liiga palju tühje hooneid ja kui Luksemburg meile neid hooneid ka ei paku, siis me peame leidma äh, hooned väljaspool Luksemburgi kui Luksemburgis neid lihtsalt ei ole, me, me peame vaatama ümbruses sel juhul ringi, praegused kulud ja nende ulatus on tegelikult üsna suured, kogukulu üleminekulahenduse jaoks, kas ka haldamis- ja hoolduskuludega on eh, üle ühe koma seitsme miljoni aastas ja kui me räägime eh, laoruumidest, siis on üsna suur summa. seetõttu on mul palve ka eelarve kontrolli komisjonile, Äh, seda kontrollida, kuidas selle struktuuri muutustega toime tullakse ja kui me struktuure muudame, äh, kas meil tõesti saavad tulevikus olema nii suured halduskulud või me peaksime olukorraga kohanema. nii, nüüd tekib küsimus, ütleb proua juhataja, kas komisjon on asjast paremini kursis kui meie siin, palun? suur tänu, proua esimees võib-olla natukene räägiksin äh, kontekstist, see on natukene keeruline, see asi äh, puudutab siis äh, Luksemburi hoonet, nagu te teate, me pidime Jean Monnet hoonest lahkuma, kuivõrd seal avastati asbest. ja see tähendas seda, et viieteistkümnendal juunil kaks tuhat neliteist me palusime äh, sealt lahkumist ja teavitati sellest ka eelpäev, eelarvepädevaid organisatsioone, kõik hakkas sellest pihta, tuli leidma, tuli leida kontorid, kohtumissaalid, aga ka äh, laoruumid selleks, et äh, poolteist tuhat ametnikku üle viia, see ei ole sugugi lihtne ettevõtmine. nüüd, äh, mis puudutab äh, seda ladu, millest äh, proua Holmer hetk tagasi rääkis, kui me Jean Monnet hoonest lahkusime, oli meil seitse tuhat äh, ruutmeetrit äh, laoruumi. kuid üritasime siis ratsionaliseerida ja oluliselt on laoruum meie jaoks vähenenud ja praegu on meil kolm tuhat viissada ruutmeetrit see ei ole midagi uut, infot on edastatud äh, eelarve pädevatele organisatsioonidele selle kohta märtsis kaks tuhat viisteist ja see ei tähenda sugugi seda, et me oleksime septembris eelmisel aastal midagi uut esitanud, vaid äh, me üritasime lihtsalt leida lisapinda millest me olime juba rääkinud. Jean Monnet'st lahkusime selle aasta maikuus äh, lõpuks täielikult, andsime võtmed üle ja tähendas seda, et äh, me olime seal nelikümmend aastat olnud, pidime kõik välja kuju kolima, mis loomulikult tähendas ka seda, et väga paljudest asjadest tuli lahti saada. Äh, kakskümmend tuhat äh, eset, neid me kaasa ei võtnud ladudest ja üritasime siis laoruumi nii võimalik, kui võimaliku, võimalik kokku hoida näiteks äh, meil oli seal oma äh, remonditöökoda, äh, selle, seal kõik olevad seadmed saatsime tagasi nende omanikule ehk teisisõnu kogu, kõik need teenused ostame nüüd sisse. nüüd äh, trükikoda komisjoni käes olev ruum Drosbachi hoone lepingu kohaselt äh, on üheksa protsenti äh, pinnast äh, printšopi all. mis nüüd puudutab toiduainete ladustamist ehk siis kuivmaterjal, seitse protsenti kogu laoruumist on selle all. kogu ülejäänud asi on sellised üldised varud, puudutab siis varustust, seadmeid, mis on hoones ikka vaja ja loomulikult üsna suur osa laoruumist on IT-süsteemide all, täpsemalt mõned äh, laborid, mida kasutab äh, Euroopa Komisjoni IT äh, peadirektoraat. see kolimine toimus mitmes aspektis ja praegu on meie ees ainult üks võimalus, me peame Trosbachis rentima lisapinda ja nüüd see sünergia küsimus, äh, loomulikult väga tähtis asi. sünergia on äh, Luksemburgis juba erinevate äh, ruumide vahel loodud eriti trükimaterjali jaoks ja üritame siis leida lahendusi, et kuidas tulevikus saaksime me Jean Monnet kaks hoone, kui see on valmis, integreerida, et oleks võimalik eh, trükikoda nii-öelda üle kanda sinna. see on ka institutsioonide vaheline asi, sest et eh, see trükikoda hakkaks ka Luksemburgis olevate teiste institutsioonide jaoks teenuseid pakkuma. ja veel sünergiast rääkides eh, neid on loodud juba aastaid, näiteks mis puudutab äh, väikelaste sõime või lasteaeda, aga seda koostööd on tehtud ka teistes valdkondades, näiteks turvameetmed. alles hiljuti tegime ettepaneku nii-öelda autode skaneerimise keskuse luua institutsioonide vahelise kokkuleppe alusel üheskoos. minu esimesed vastused vist piisab jään kindlasti siia ja olen valmis vastama järgnevatele küsimustele. ja, ja no aitäh, aga me ei ole tegelikult väga tuttavad olukorraga Luksemburgis ja seetõttu ma soovisingi seda päevakorrapunkti meie ajakavasse kaasata. esimene küsimus miks me kahe tuhande neljateistkümnendal aastal eeldasime, et aastal kaks tuhat seitseteist on hoone valmis, kui ta siiani veel valmis pole? ma ikka ei mõista, miks on meil on vaja ladustada toiduaineid. palun, proua Holmaier. ma tahtsin öelda, et mul on väga hea meel, et, et, et ka trükiste väljalaske eh, osakond püüab sünergiat saavutada. kui meie püüdsime asjadest aga teada saada, siis trükikoja puhul on nii, et parlamendi trükikoda ei saa kasutada sellepärast, et komisjoni ametnikel ei olevat võimalik Eh, Euroopa Parlamendi eh, trükimasinaid kasutada, kuna siin on vastutuse küsimus ja ma, ma, ma ei saa sellest lõpuni aru, sest minu meelest saab seda olukorda optimeerida, kui on teil tõesti eh, tegemist raskete, raskekaaluliste ulat-, suurte trükimasinatega, ma ei hakka nende äh, Ähm, tootjaid siin praegu ette lugema, aga ma pean teile kinnitama, et need masinad küll töötavad, aga need trükimasinatel on juba tõeline arhivaarne väärtus. kui me Saksamaal tegeleme trükiste väljaandmisega, siis me peame siiski ka mõtlema, kas me siis tõesti ei saaks kuidagi teha seda ühiselt, sellest, et see vastaks kaasaja tehnikale ja IT tingimustele. kui me räägiksime Jean Monnet hoonet, siis ma tahaksin öelda, et komisjon teatas veile, veel sel aastal, et Jean Monnet'ga ollakse tegevad vastavalt olemasolevale ajakavale. andke andeks, kui te jagate meile vala, valeinfot, siis see ei suurenda komisjoni usaldusväärsust parlamendi silmis. see kõik on seotud väga suurte kulutustega Äh, on see, kulutused suurenevad seoses turvameetmete rakendamisega ja kui need summad kõik niimoodi kasvavad ja kui komisjon juba täna teab sellest, siis ei maksa meile kirjutada vastupidist. andke andeks, äh, see ei jäta teist lihtsalt head muljet ega ärata usaldust. Need oleksid minupoolsed märkused. kui me räägime jõupingutustest siis ma tõesti soovin, et me käsitleksime kõiki valdkondi. ma lihtsalt ei ole võimeline mõistma, miks igal institutsioonil on oma trükikoda. me töötame äh, raamatupidamise valdkonnas juba koos, finantside valdkonnas koos, siis ausalt öeldes peaks olema võimalik siiski saavutada sünergiat ja äh, kulutusi optimeerida. kui me tõepoolest Eh, tänapäeval aga ladustame kohvi, riisi, jahu, pikaajalise säilivusajaga toiduaineid, säärased suured laod, kus ladustatakse kondenseeritud piima, eh, pudelitesse villitud vett. no kuulge, nalja teete või? kui te midagi soovite, siis seda tarnitakse teile tunni maksimaalselt kahekümne nelja tunni jooksul ja ma tahaksin siiski väga selgelt selgelt eh, tuua välja, et struktuurid vajavad parandamist ja kaasajastamist vastavalt praegusele tasemele, aitäh. suur tänu mis puudutab toiduaineid, siis ma tegelikult juba vastasin ja ma arvan, et jah, meil neid toiduaineid on, aga mingisugune miinimum peab meil olema, meil on äh, seal ju ka to-, toidu pakkumise võimalused olemas, nii et ja ma ütlesin, et see toidu osa tegelikult sellest laoruumist on väga väike mis puudutab sünergiaid, loomulikult äh, ka meie oleme üritatud sünergiatest kõikide institutsioonidega, see on kõikide huvides, see on ju ilmselge ja tõesti, meil on olnud äh, raskuseid täies mahus ära kasutada Euroopa Parlamendi äh, seadmeid, aga praegu jah, see trükikoda äh, on näiteks teistele ja loodetavasti käivitub see nii kiiresti kui võimalik ja me leiame siis lahendused selleks, et see sünergia oleks võimalik välja kujundada ja me oleme avatud loomulikult kõik igasugusele koostööle. mis puudutab Jean Monnet kaks hoonega seotud viivitusi, me peame aru saama sellest, et eh, eelmise aasta lõpus, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda alguses esitati eh, meile uued turvanõuded. Need on üsna suured nõuded ja me vaatasime detailselt eh, läbi täpsemalt arhitektuuribüroos, kes vastutab selle hoone ehitamise eest, vaatas need läbi. komisjon ei ole kogu selle asja äh, ehitaja, vaid äh, Luksemburi äh, hoone, hoonete haldusstruktuurid vastutavad selle eest ja meie peame siis tegema koostööd arhitektidega Need turvameetmed, need uued nõuded tuleb läbi vaadata loomulikult detailselt ja see tähendab seda, et umbes poole aasta võrra praegu hinnangute kohaselt viibib äh, hoone valmimine. Need lisaturvaelemendid, jah, need on võimalik äh, järgmise aasta alguses äh, sinna hoonesse sisse ehitada, oleme saanud disaini juba ka kätte ja kus on ka nende erinevad elementide kulu kokku arvutatud see info jõudis meieni suve lõpus ja varem meil ei ole lihtsalt olnud võimalust eelarvepädevaid äh, instantse siin üldsegi teavitada sellest, mida see maksma läheb. jah, nii et on jäänud äh, viibima kogu see asi, lisaks sellele on äh, tekkinud, kõneleja katkestab. kas ma jätkan, proua esimees, või kuidas? suur tänu. veebruaris, järgmise aasta alguses kavatseme me esitada aruande, kus me tahame siis selgitada kõiki neid äh, probleeme või, äh, või vääritimõistmisi, mis on tekkinud selle projektiga seoses. Jean Monnet kaks hoone, kui ta valmib kindlasti võimaldab ka institutsioonide vahelist sünergiat. Äh, nimelt on tulemas äh, sinna raamatukogu, konverentsikeskus, mis on avatud ka teistele institutsioonidele, aga ka teised äh, sellised võimalused ja loomulikult seega, nagu te näete, meie seda sünergiate loogikat institutsioonide vahel toetame. suur tänu, proua esimees. Lassen Sie uns nochmal reden über die Verzögerungen räägime Jean Monnet kahe puhul viivitustest. mis ajast te teate, eh, et asi hakkab viibima? mida te olete teinud selleks, et see ei viibiks, milles seisnevad viibimise põhjused või tegelikult projekt oli algusest saadik proje-, ette nähtud nii, et see ei jõua õigeks ajaks valmis? sel ühel ei ole teisega mitte mingit seotust me räägime sellest läbirääkimistest, eh, mis peeti teise hoone omanikuga. Need läbirääkimised ei edenenud, eh, väidetavalt ei leitud teist hoonet, mulle selgitati, et niisugust hoonet ei olegi võimalik leida, ma küsisin, et miks me siis viimased kaks aastat oleme käärõppes passinud, aga pole vaadanud Luksemburgi ümbruses ringi. ja ma saan aru, et kui me pidime juba Jean Monnet hoonest lahkuma Äh, siis oli äh, ka parlament nõus Trosbachi hoone renoveerimise ja sinna kolimisega. Äh, seda ma ei kritiseeriks. kriitika on suunatud pigem sellele, millised on laovarud ja mida ladustatakse. kui te tõesti püüate mulge selgeks teha, et tänapäeval peab toiduained säärases mahus ladustama, kahju küll, aga see ajab hobused ka naerma. ma tean seda, et kui ma tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal olin alles kaupluses õpilane, siis eh, toimus siit tarned ju hoopis teistsugused, ka restoranidesse tarniti asju teisiti kui tänasel päeval. siis meil oli äh, Äh, toiduainevarud äh, kuueks kuuks, kolmeks kuuks, võib-olla tuleb seda teha kõrgekvaliteedilise Hispaania singiga, sest see lihtsalt peab laagerduma nii kaua, aga andkeks, jahu puhul ma sellest nüüd küll aru ei saa. seega, äh, kui me räägime singist, siis ta omandab vastava maitse, vastava kvaliteedi kohvi ja tee puhul, jahu puhul, ma ei ole lihtsalt nõus, et see nii oleks kui me räägime Jean Monnet hoonest, siis ma pean üsna selgelt rõhutama, et teie tänane teave on põhimõtteliselt ebatõene. kui Jean Monnet kaks hoonet on vaja muuta eh, uutele turvanõuetele vastavalt, need jutud või sellega see asi käivitati juba enam kui aasta tagasi. miks te räägite meile ebatõdesid siin? ma tea, ma ei, mulle ei meeldi, kui keegi püüab mind lolliks teha ja mulle eh, selge sõnutsi valetab. kõik see jutt ma ei teadnud, ma ei saanud öelda, ma ei saanud öelda, sest ma ei teadnud, kuulge, andke andeks, see jutt on täiesti vale. oli ette näha, et eh, kõrgendatud turvanõuete raames nii Brüsselis kui ka Luksemburgis on vaja hoonet eh, viia uute turvanõuete tasemele ja see oli põhjendatud otsus, aga ei ole tarvis meile selgitada ja siin kuidagi jutu, jutustada, et teie nagu vaesekesed ainsana ei teadnud, et niimoodi läheb. Te ei teatanud meile ka eelnevalt, te ei teavitanud parlamenti, et öö, viibib, asi viibib, et viivitusega tuleb arvestada ja täpseid andmeid te parlamendile ei esitanud. meid hoiti kuni juunikuuni kaks tuhat seitseteist lollina, püüti meile selgeks teha, et kaks tuhat seitseteist saab see kõik valmis. ma lihtsalt palun ärge ilustage asju, rääkige nüüd nagu ausalt öeldes otse, nagu asjad on. mulle tundub, et te lihtsalt öö, äh, puhusite mulle igasugust juttu kõrva üheksa protsenti territooriumist või palun vabandust, hoonetes, need on ka <coughs> büroohooned. ma saan aru, et remonditööd lähevad ka midagi maksma. kuulge, ma olen tegelikult usklik inimene, aga minu võimele asju uskuda on piirid. palun. Merci suur tänu. mis puudutab äh, Jean Monnet kahte ja turvameetmeid, äh, see asi vaadati väga detailselt läbi, uuringud olid väga-väga täpsed, äh, tehnilised küsimused, keeruline asi, erinevad elemendid, näiteks parklasse sisenemine äh,, Äh, siis äh, ametnike ja külaliste sissepääsud, äh, tõesti väga detailne aruanne tuli meile arhitektuuribüroost ja ma rõhutan, saime tegelikult kogu selle viivituse ulatusest teada alles suve lõpuks. nagu ma ütlesin varem, me oleme täiesti valmis esitama teile täieliku aruande selle uue olukorra kohta ja anname teile arvude kaupa aru selle kohta, mida see muudatus ette või kaasa toob, aga me ei saa seda teha enne aasta lõppu, sest et enne seda meil ei ole seda infot endal jah, võib-olla me tõesti ei ennustanud ette, kui pikaks see viivitus kujuneb selle hoone valmimisel, aga tegelikult on see seotud ka sellega, kuidas ehitusplatsil asi välja nägi. tuletan meelde, et erinevad teistest kinnisvaraprojektidest äh, kasutatakse seal äh, uut vee kokkuhoiusüsteemi äh, ja see toob ka endaga kaasa teatud komplikatsioonid, aga toiduained. proua Hoolmeier, tulge ise ja vaadake koha peal üle see asi. Te näete, et seal on tõesti väga vähe asju kokkuvõttes praegu hoiul ja Eh, hea meelega võtame vastu siis teie ettepanekud, et kuidas asi paremini korraldada. ma loen sellest dokumendist, et laopinda Trosbachis on üks tuhat seitsesada kuuskümmend üks ruutmeetrit ja bürooruume üks tuhat kaheksasada kuuskümmend kolm ruutmeetrit. kuulge, ma ei mõista Te räägite, et te ladustate eh, seal arvuteid, et IT, IT-mehed teevad seda, kuulge, andke andeks, me ei osta ju varuks arvuteid tänapäeval. ma endiselt ei mõista, milleks on vaja nii suuri laoruume. palun selgitage, mida te seal ladustate, loetlege palun hea meelega, proua esimees. nagu ma hetk tagasi ütlesin, meil oli enne äh, laopinda seitse tuhat ruutmeetrit, täna kolm ja pool tuhat ruutmeetrit ja seal laos on siis kokku kogu pinna pealt kokku hoitud kõvasti äh, kogu aegunud materjal sellest saime lahti seitsekümmend kaks protsenti äh, kogu äh, lao äh, inventarist on ühesõnaga, sellest oleme lahti saanud, trükised, muud hoiused, neliteist tuhat ruutmeetrit oli enne selle all, nüüd neli tuhat ruutmeetrit, nii et nagu te ette näete, aru saate, me oleme väga palju kokku hoidnud ja nüüd IT varud. ma ütlesin, see, mis on selle all, on ehitusmaterjalide laoga võrreldev ehk siis osa on seal IT peadirektoraadi labor, kus nad peavad uusi asju testima, mida ei saa kasu-, testida büroo pinnal. nüüd see osa, mis on toiduainetele, kakssada seitsekümmend ruutmeetrit on selle all ja see osa, mida me praegu kasutame ja me, ja me oleme palunud siis neli ja pool tuhat ruutmeetrit juurde. kui tahate, kogu selle info saadame edasi teile hiljem, aitäh. võtame selle paksu pakkumise hea meelega vastu Brown proua Hoolmeier, tahtsin lihtsalt öelda öö, mina olen oma ettepanekud teinud, nüüd ma tahaksin kuulda teie ettepanekuid kaasaegses restoranides on võimalik toiduainete tarne küsimus öö, operatiivselt lahendada ja kui teil on sellega probleeme, siis ma annan teile hea meelega nõu tänapäeval ei ole enam mingeid keskladusid, kus asju ladustatakse või, või et siis keegi hakkab neid tarnima ühest restost teise ja tänapäevased riisivarud ei ole võib-olla nii oluliselt, kui kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel aastatel seda olid. seega vaadake palun neid struktuure ja mõelge, kas kuue restorani jaoks on arukas eh, hoida Luksis, eh, Luksemburgis keskladu. käitugem kaasaegsete eh, tarnevõimaluste raames. ma tulen kindlasti seda vaatama, sest olen niikuinii järgmise nädala Luksemburgis. proua juhataja, te ei öelnud Te muudkui aga kirjeldasite, milleks see äh, varud on, aga te ei loetlenud neid varusid. see on piisavalt tavatu, et teil niisugune toiduaineladu on. Te ei ole meile selgelt vastanud. suur tänu, proua esimees, ma ütlesin teile et äh, me üritame ratsionaliseerida nii palju kui võimalik ja seda raoruumi kokku hoida. umbes äh, neli tuhat, neli tuhat äh, viissada ametnikku ja agenti on meil tööl, üsna suur hulk seega, ja kui te vaatate, millise pinna all nad on, siis tegelikult ühe ametniku kohta vähem kui pool ruutmeetrit laos olevaid asju ja see ei ole midagi äh, normivälist äh, väga vähe tegelikult. aga me saadame teile siis mustvalgel need arvud, et ise näeksite, mis proportsioonid on ainus, mis mulle muret valmistab, et te ei ole teinudki katset järele mõelda, kas kogu see kamm nende toiduainete säilitamisega on üldse vajalik. kas sellised toiduainete laod on vajalikud, pole ju ometi võimalik et need, kes eh, saavad kasu sellest, et nad niisugust ladu ülal peavad ja, ja, ja korraldavad, et see oleks nagu nende huvi või? palun, soovime kirjalikku selgitust, me oleksime aga siiralt õnnelikud, kui komisjon võtaks vaevaks selle küsimuse üle järele mõelda. ja nüüd kolleeg Kadenbach, palun vabandust, ma teid kohe ei märganud, ütleb proua juhataja. Pole hullu. ma saan aru, et proua Hoolmeier on töötanud aastaid restoranis, aga me oleme tegelenud ka öö, äh, katastroofi ja tsiviilkaitse küsimustega, kuid just see, need toiduained, mida te loetlesite, tee, riis, jahu, need tegemist on need klassikalised toiduained, mida niisuguses olukorras vaja läheb ma tahaks komisjonilt küsida, kas nende eh, laovarude eh, näol me peame leid-, peame nägema tsiviilkaitselist otstarvet ja eeskätt Luksemburgis, ütleb proua Hoolmeier. teinekord meil on lumetorme küll olnud, aga praegu mitte jetzt sind wir froh weil wir ja auch für die viertausend mitarbeiter eine ai jaa, nüüd meil on hea meel, sest meie saame ju ka kanda hoolt enam kui nelja tuhande töötaja eest. mida me nüüd siis teeme, me ootame teie kirjalikke selgitusi, proua Holmeier tutvub sellega, muuhulgas proua Holmeier, ja Luksemburgis tuleks siiski kohapeal ära käia, see oleks kindlasti väga huvipakkuv kogemus. ehk, ehk te saaksite meile ka Äh, meid ka teavitada, millised on praegu büroo ja koosolekute ruumis Luksemburgis ja mitu töötajat äh, nendes kokku äh, töötab ja mis maksavad üksikute hoonete rentimine aasta lõikes ja hoonete kaupa. arhiiv on loomulikult väga oluline, suur aitäh, kas teie tahaksite veel midagi lõpetuseks öelda? proua esimees, loomulikult äh, me saadame teile kogu info, mida te nüüd palusite ja saadame selle nii täpsel kujul kui võimalik. proua Holmeier, lõpetuseks tahtsin ainult ühte asja veel puudutada. ma ei tahaks olla ketserlik, ma mõistan, et e, töötajad tõesti teevad jõupingutusi ja läbirääkimised nendega kulgesid hästi, kuid uue Eh, Jean Monnet hoone puhul tahaksin ma öelda, et ma juba eelarvekomisjonis otsustasime, eh, millised oleksid muudatused, siis tuleks nendest meie komisjoni teavitada. Eh, mitte mingi tööga äh, paberi raames, vaid et äh, me teaksime algusest saadik sellest et te planeerite kümme protsenti Eh, hoonet kasutada ettenägematutel eesmärkidel ja hoida neid, nagu öeldakse, varupinnana. Eh, ärge unustage, et eh, meil on vaja selle kõige eest maksta ja vastav otsus meie teavitamise kohta on juba vastu võetud, nii et ärge jätke seda võimalust tegemata. proua juhataja, me tervitame loomulikult eelarvekomisjoni asjaomast tegevust ja ma leian ka, et on väga oluline selle päevakorrapunkti juurde ka tulevikus veel tagasi tulla, aga nüüd me läheme edasi. mul on väga hea meel, et täna saime nii mõndagi teada ja nüüd me jõuame päevakorrapunkti number üheksa juurde. kontrollikoja eriaruanne number kümme kaks tuhat seitseteist noorte põllumajandustootjate to-, põllumajandustootjate toetuste kohta. meie raportöör on proua Kadenbach sõna, kolleeg Stehovski, teil on sõna. Thank you very much uh,, madam president oh,. suur tänu, proua esimees, aitäh, et andsite mulle võimaluse tutvustada Euroopa Kontrollikoja raportit, mille pealkiri on Euroopa Liidu toetus uh, noortele põllumajandustootjatele Äh, ja nende toetust tuleks paremini suunata, et soodustada mõjusat põlvkonnavahetust. see raport lähtub auditi tulemustest, mille me viisime läbi eelmisel aastal. audit äh, Euroopa Komisjoni poolt liikmesriikide äh, neljas liikmesriigis, kes on kõige suuremad nende vahendite kasutajad noorte põllumajandustootjate osas ja need on Prantsusmaa, Hispaania, Poola ja Itaalia, kes kasutavad eh, circa viiskümmend kuus protsenti eh, kõik, kogu vahenditest, eh, mis on suunatud noortele põllumajandustootjatele Äh, selle toetusse äh, suunatud vahendeid on peaaegu kümme miljardit ähm, eurot kahe finantsperspektiivi raames. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist oli see kolm koma kaks miljardit eurot äh, vaid esi-, teises sambas kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend finantsperioodil on toetuseks äh, suunatud kuus koma neli miljardit, kolm koma kaheksa teises sambas ja kaks koma kuus esimeses sambas küsimus auditis oli see, see seisnes selles, kas Euroopa Liidu toetus noortele põllumajandustootjatele on hästi kujundatud selleks, et tõhusalt äh, soodustada äh, mõjusat põlvkonnavahetust. ja see oli oluline lähtepunkt, sellepärast et põlvkonnavahetus oli äh, noorte põllumajandustootjate toetuse põhieesmärgiks ja sellele küsimusele vastus on ei, ehk siis põlvkonnavahetust ei ole saavutatud, Euroopa Liit äh, määras, kõike ei kulutatud, aga määras, see, kui ja kuna need kulud veel ka jätkuvad, siis kümme miljardit äh, eurot kulutati, aga me ei näe põlvkonnavahetust hetkel. ja näitan teile mõningaid andmeid. ja väga oluline on just see graafik, mis äh, näitab äh, neid tulemusi noorte põllumajandustootjate toetuse osas kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kolmteist perioodi kohta. see sinine joon näitab ähm, noorte põllumajandustootjate arvu ja see vähenes üheksa aasta jooksul kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kolmteist vahemikus kolme koma kolmelt miljonilt kahe koma kolmele miljonile. me kaotasime miljoni noort põllumajandustootjat. üldine maa-ala, mis oli kasutuses, aga suurenes noorte põllumajandustootjate osas üheksateistkümnelt hektarilt kahekümne kolmele, kahekümne neljale vähem põllumajandustootjaid, noori, aga suuremad äh, põllumajandusettevõtted. ja maakasutus noorte põllumajandustootjate poolt on statistiline kategooria, need on äh, noored, kes on alla neljakümne viie aastased. ja see äh, maa-ala, mis oli nende valduses viiekümne seitsmelt koma seitsmelt viiekümne ühele koma üheksale kaks tuhat kolmteist aastaks. see on üldine protsess ja me näeme, et see ei puuduta mitte ainult noori põllumajandustootjaid, vaid kogu põllumajandussektorit Euroopas. ettevõtted kaovad vähem kui kümne aastaga kaks tuhat seitsmest kuni kaks tuhat, kaks tuhat viiest kuni kaks tuhat kolmeteistkümnenda aastani on ettevõtete arv Euroopa Liidus vähenenud neljateist koma viielt kümme koma seitsmele miljonile ettevõttele ehk siis peaaegu neli miljonit põllumajandusettevõtet eh, kadus kümne aasta jooksul nelisada aastas, kolmkümmend tuhat, neli, kuus, kümme tuhat päevas. tegemist on probleemiga, mida peaks äh, oluliselt määral arvesse võtma ÜPP arutelu käigus, kuidas see protsess edasi äh, liigub ja mida me saame teha selleks, et seda peatada noorte põllumajandustootjate puhul on sama, üldarv vähenes ja ka tootjate arv vähenes, noorte tootjate. järgmisel slaidil on võimalik näha järgmist. kui tõsine see probleem on? see roheline joon, mis langeb näitab hall joon näitab seda, milline on noorte põllumajandustootjate hulk eh, kogutootjatest, see on nüüd ainult kakskümmend üks protsenti. ainult kakskümmend üks protsenti põllumajandustootjatest on alla neljakümne viie aastased ja äh, kõrgemal olev joon näitab äh, circa viiskümmend protsenti siis töötajatest, kes on äh, noortest alla neljakümne nelja aastastest, neljakümne viie aastastest on see roheline joon ja noored põllumajandustootjad on, äh, moodustavad siis ainult kakskümmend, kakskümmend üks protsenti noortest töötajatest. viimase seitsmeaastase, viimase finantsperioodi jooksul, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, on noorte osalus äh, põllumajandusvaldkonnas vähenenud kahekümne ühelt prot-, koma kaheksalt ja põlvkonnavahetust ei ole aset leidnud, olukord on halvem kui varem. see slaid võib-olla ei ole nii hästi loetav, aga ma selgitan, mida see näitab. see näitab pealist struktuuri liikmesriikides, kõikides liikmesriikides põllumajandustootjate puhul ja me näeme teatud paranemismärke ähm, hea struktuuris ainult äh, mõnedes liikmesriikides, Bulgaaria, Eesti, Itaalia, Sloveenia, Slovakkia, Poola ja tõenäoliselt kõik. ülejäänud äh, liikmesriikides äh, näeme me hea struk-, ealise struktuuri halvenemist näiteks Prantsusmaal, noorte põllumajandustootjate osakaal kogutootjatest on vähenenud kolmekümne kahelt kahekümne kaheksale protsendile Saksamaal, kus väga palju toetusi noortele ei kasutatud kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist vahemikus, ainult kaks miljonit eurot noorte põllumajandustootjate arv vähenes kolmekümne kuuelt protsendilt kahekümne kuuele protsendile. see näitab, et tegemist on väga tõsise probleemiga ealise struktuuriga Euroopa Liidus põllumajandustootjate hulgas ja sellel graafikul on näha, et kõige noorimate põllumajandustootjate alla kolmekümne viie aastaste jooksul hulgas on ainult kaks liikmesriiki, kus on tegemist enam kui kümneprotsendilise osalusega, Austria ja Poola on need riigid. ja paremal pool näete te infot kõige eakamate ehk siis enam kui kuuekümne viie aastaste põllumajandustootjate kohta ja ainult kolmes liikmesriigis on see madalam kui kümme protsenti, Saksamaa, Austria ja Poola. tegemist on liikmesriikidega, kus enam kui kuuekümne viie aastaste põllumajandustootjate arv on nelikümmend protsenti, näiteks Portugalis on see enam kui viiskümmend protsenti. ehk siis enamus põllumajandustootjad Portugalis on vanemad kui kuuskümmend viis olukord on liikmesriigiti erinev ja toob välja erinevaid probleeme ealise struktuuriga. üldised probleemid kogu Euroopas, aga olukord on väga erinev liikmesriigiti. ja me näeme, et meil on vaja leida erinevaid lahendusi poliitika peaks olema paindlikum, sellepärast et olukord ei ole liikmesriigiti sarnane. siin näete infot äh, vahendite kasutamise kohta, neli kõige suuremat kasutajat, keda auditeeriti Prantsusmaa, Hispaania, Poola ja Itaalia mis puudutab ähm, loogikat, me ei äh, näinud äh, ebaseaduslikku äh, käitumist ähm, kasusaajate puhul. ehk siis väärkasutusi ei esinenud, aga probleem on toetuste loogikas raportis leheküljel kolmkümmend neli on välja toodud äh, näited näiteks mis puudutab toetust tootjatele, kellel on viissada hektarit ja kes saab äh, sada tuhat eurot äh, otsetoetustelt ja täiendavad kolm tuhat eurot noore põllumajandustootja toetust. jah, noored tootjad on saanud toetust, aga kas mõju põlvkonnavahetusele on? ei. ja teine näide, toetati eh, noori põllumajandustootjaid, kes oli näiteks ühes ettevõttes partner ja omas kuuteist eh, protsenti sellest äh, tootmisest, ta ei olnud aktiivne, aga samas sai ta toetust enam kui neli tuhat eurot. mis on mõju põlvkonnavahetusele? mõju puudub sellisel juhul. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et see, mis me soovitame ja teeksin seda lühidalt, üks hetk ma pean leidma õiged leheküljed. esimene soovitus ehk siis toetuste loogikat tugevdada ja lähtudes äh, vajaduste hindamisest, teine puudutab äh, meetmete suunamist ja kolmas äh, seire ja hindamise süsteemi parendamine ja sooviksin tänada proua Kadenbachi töödokumendi ettevalmistamise eest. aitäh toetuse eest meie soovitustele, minu arvates on väga oluline tuleviku arutelu osas, mis puudutab ÜPP tulevikku pärast kaks tuhat kakskümmend aastat selles osas on oluline paika panna toetuste loogika selleks, et tagada tõeline põlvkondade vahendus, vahetus, sest praegu on raha kulutatud, aga põlvkondade vahetust äh, ei ole võimalik täheldada, aitäh. Äh, aitäh. raport on erakordselt hea kvaliteediga see on väga oluline raport ja sellepärast me kaasasime ka selle oma päevakorda silma pidades eriti seda, et eh, noortele põllumajandusettevõtetele suunatud toetusetega ei ole me edu saavutanud. proua Kadenbach, palun. Äh, suur aitäh! suur aitäh ka endisele ekskolleegile Wojciechowski, selle põhjaliku raporti puhul on tema panus olnud väga suur ja selleks, et eh, rõhutada olukorra dramaatilisust, nimetaksin ma sissejuhatavalt veel äh, mõningad arvud, äh, mida me soovime, et need kaasataks ka raportisse, kõigepealt see, et noorte põllumajandusettevõtjate äh, arv on dramaatiliselt vähenenud kolme koma kolmelt miljonilt kahe koma kolmele miljonile alates kaks tuhat kolmteist. see tähendab seda, et põllumajandustootjate koguarv on vähenenud, ehkki põllumajanduslik maa, põllumajanduslikult töödeldav maa on jäänud sama suuru, äh, suuruseks suurusjärgud on siinsamad. kõik need andmete puhul tuleb eh, väga põhjalikult olukorda analüüsida ja me näeme, et tegemist, et üksikutes liikmesriikides on tegemist äärmiselt suurte erisustega, kui sellesse asjasse süveneda ka regiooniti, piirkonniti. põhimõtteliselt eh, leian ma, et kontrolli seisukohalt on olulisem, kui meil on süsteemid, kui me suudame oma kontrolli paindlikult rakendada selleks, et selle põlvkondade vahetuse käigus me saavutaksime oma eesmärgid ja rakendaksime meetmeid, mis tõepoolest konkreetselt lähtuvad kohapealsetest äh, tingimustest. meie töödokumendi projekt on teie teile edastatud, ma leian, et variraportöörid ja asjast huvitatud kolleegid on sellega juba tutvunud ma ei eh, ei räägiks põhjalikumalt raportist eh, ja konkreetsetest soovitustest, aga räägiksin nendest meetmetest, eh, mida saaks olemasoleva süsteemi puhul rakendada, mitmesugustest meetmetest on siin jutt noorte põllumajandusettevõtjate toetuseks ja me peaksime objektiivset olukorda äh, tegelikkusega reaalselt võttes hindama. küsimus on selles, kas meie tu-, need tulemusnäitajad on sidusad või mitte, see ei tule siin väga selgelt välja, väga oluline, mis puudutab ka teist soovitust, on see, millised on tak-, tõkendid, mis takistab, mis takistab üksikutel liikmesriikidel noori põllumajandusettevõtjaid toetamast miks nad ei lase neil eh, uusi põllumajandusettevõtteid üle võtta, milles seisnevad need tõkendid ja takistused, et eh, eakamad põllumajandusettevõtjad ei anna oma ettevõtjaid üle, kas see tuleb eh, siseriigilisest pensionisüsteemist või mitte. Te, lisaks sellele peaksime me pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ÜPP õiguslikud alused vastu võtma nii, et äh, poliitiliselt oleks võimalik äh, siin äh, reageerida konkreetsele olukorrale, millele viitas juba raportöör. siin on momendid, mida me peame tingimata arvestama. kõigepealt need tõkendid ja takistused, kuid veel enne seda, millised on need konkreetsed vajadused millised on nende konkreetsed vajadused, kes potentsiaalselt on valmis põllumajandusettevõtet üle võtma või uut ettevõtet alustama, kas need on geograafilised küsimused, kas need on põllumajanduslikud spetsiifilised küsimused, kas need on sotsiaalsed või ühiskondlik-poliitilised küsimused. selles tuleks selgusele jõuda, samuti tuleks selgusele jõuda, milliste poliitmeetmetega äh, saame me looma, äh, luua soodsad tingimused ettevõtete ülevõtmiseks äh, liikmesriigiti, selleks, et lihtsustada niisugust äh, ülevõtmist või üleandmist. millised on kõige paremad lahendused? me näeme, et on erinevaid toetusi, meil on tegemist erinevate otsetoetuste, kindlasummaliste maksete ja rahastamisvahenditega ja me peame vaatama, milline finantsinstrument, milline toetusinstrument vastab kõige paremini konkreetsele vajadusele. veel üks moment, mida me raportis välja toome, on see, et on suur vajadus teabe järele. seega tuleb teavitamist parandada, et inimesed kõik teaksid, milles see seisneb, selleks et võimalikult varasemalt, varasemal perioodil anda ettevõtte üle noorele põllumajandusettevõtjale. punktis kolm me räägime me ÜPP meetmete rakendamisest ja äh, kuidas seda parandada liikmesriigiti. on vaja öö, äh, ühemõttelisi kriteeriume. Äh, ma saan aru, et kriteeriumi annavad sageli ka tõlgendamisvõimalust, kuid tegelikult on väga oluline konkreetselt määratleda, mida ma saan teha selleks, et noor põllumajandusettevõtja saab oma äh, toetuse kätte selleks, et see põllumajandusettevõte üle võtta. ja nüüd tuleb tõesti vaadata, millise konkreetse põllumajandusliku tegevusega üks või teine ettevõte tegeleb, need on minu arvates need miinimumeeldused, mis tuleksid kaasata raportisse. veel üks probleem seisnes aga selles, Eh, kas eelarvelised vahendid on asjaomaselt eh, üles ehitatud, kas neid eraldatakse eh, kohe või need kogu finants või programmitöö perioodi vältel ja te seda ei tehtaks nii, et esimesel aastal kulutatakse ära kõik rahalised vahendid. ja nüüd me räägime siin kahe tuhande kahekümnendale aastale järgneva perioodi õigusaktidest me peame parandama seire ja hindamissüsteemi. selle küsimuse me tõstatasime seonduvalt erinevate toetusmeetmetega põllumajandussektoris või tõukefondidest kasutatavate vahendite osas. mida ma tahaksin aga veel üldiselt öelda selle raporti kohta, on see ja see on mulle oluline, et seda siin märkida, seisneb selles, et probleemistik, mis on ilmnenud, ei ole korvatav ainult rahaliste eh, meetmete ja poliitiliste eh, toetusteta. tegemist on küsimusega, mis tuleb lahendada koos teiste eh, sektoritega, me räägime siin regionaalpoliitikast, maaelu arendamisest, ma leian, et kõik need on protsessid, mis seonduvad põllumajanduse etendamisega, kuid igal juhul tuleb luua maapiirkondades nendele kvalitatiivne elu, kes seda soovi, kes seal elada soovivad, meil on vaja neile tagada sotsiaalsed tagatised, meil on tarvis, et oleksid kogu töökohti tagav taristu ja me peame kogu maapiirkonda senisest aktiivsemalt arendama selleks, et sealne eluruumi korraldus ei taanduks väidetavalt mitte ainult finantsidele, vaid ka teiste minu poolt loetletud küsimustele. suur aitäh! ja proua Kadenbach ja nüüd ma tervitan siinkohal ka põllumajanduskomisjoni esimeest härra Sikorskit ma, ma leian, et meil on olemas siin tegemist programmiga, mille Kontrollikoda on tuvastanud kui programm, mis ei ole mitte üks öö, äh, teps tulemusi aidanud ja nüüd võiks keegi mulle seletada, miks kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastat eraldatav summa öö, äh, on tegelikult mõttetu summa, kuna me näeme, et see ei toimi. kuulge, mis me peaksime siis nüüd tegema, kas keegi on suuteline mulle sellele küsimusele vastatama? kuidas me tõepoolest suudame tagada põlvkondade vahetuse, sujuva põlvkondade vahetuse põllumajanduses. mida teha kogu süsteemi hüvanguks? me toetame põllumajandust, ühtset põllumajanduspoliitikat ja ma leian, et ma võin vaid väita, et kui me põllumajandustoetustega niimoodi ümber käime, siis me diskrediteerime kogu ühtset põllumajanduspoliitikat Euroopa kodanike silmis suur aitäh, ütleb proua Schmidt, kellele sõna anti. aitäh ka proua Kadenabachile eh, selle eest, mida ta ütles, tahaksin vaid rõhutada, et mina ma leian, et vajaduste analüüsile on vaja senisest konkreetsemat tähelepanu pöörata. kui noorte põllumajandusettevõtjate vajadusi ei arvestata, siis me tork-, torkame raha kuhugi me teadmata, kas see jõuab kohale, kas see tõepoolest äh, aitab saad, saavutada soovitud tulemuse või me toetame ühtesid kogu aeg ja teisi üldse mitte. teave muuhulgas noorte äh, põllumajandusettevõtjate kohta äh, millised on need ettevõtjad, milline on põlvkondade vahetuse määr, ma tahaksin komisjoni käest küsida, millega ta õigustab seda, et vajadustest lähtuv, vajaduste analüüsi pole ette võetud, aga lihtsalt jagatakse raha. mulle tundub, et siin on teatud vastuolud, kui ma loen, et kuidas esimesest äh, samba äh, rahadega saaks toetada põlvkondade vahetust, siis, kui teil juba on põllumajandusettevõte. teiseks väidab mulle Kontrollikoda, et auditeerimisele alla võetud liikmesriigid ei suutnud selgelt vastata küsimusele, millised toetused, millisi toetusi nad said, mil-, kuidas nad neid hindasid. andke andeks, kogu olukorda tuleks enne analüüsida, enne kui tegutsema asuda tahaksin samuti meeleldi teada, millised on teise samba valikukriteeriumide kasutamise võimalused ja millised oleks need võimalused, et need kriteeriumid oleksid adekvaatsemad. see teave oleks meie jaoks erakordselt oluline, ei ole ometi võimalik, et, et äh, rahad eraldatakse ja siis, kui raha on otsas, siis tekib, tekib niisugune küsimus, no ja mis siis nüüd edasi saab? see on teave, mida on meil vaja selleks, et täiesti konkreetselt saaksime teha konkreetsed äh, parandusettepanekud. Äh, ma leian, et Kontrollikoda peaks olema veelgi järjekindlam oma uurimustes ja komisjon peaks samuti vaatama väga täpselt, kuhu siiski rahalised era-, äh, eraldised liiguvad ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Sarvamaa. suur tänu, proua esimees. alustuseks äh, sooviksin tänada Kontrollikoja esindajad, härra Vojkakovskit, äh, selle väga hästi struktureeritud ja selge aruande tutvustamise eest. ja sellega seoses on mul mõningaid väga konkreetseid tähelepanekuid ja soovid, soovitusi, mis äh, tulevad välja sellest äh, raportist ja loomulikult sooviksin tänada ka meie raportööri, proua Kadenbachi, ma saan nõustuda praktiliselt kõigega, me käsitleme siin just noori põllumajandustootjaid. see on oluline teema, sest me näeme, et suurimate põllumajandustootjate liikmesriikide hulgas on äh, tootjate, äh, on tootjad vananemas ja ei ole üldsegi ime, et äh, noored ei ole väga huvitatud selle väga raske töö ülevõtmisest, vaatamata miljonitele ja miljarditele, mis on suunatud valdkonda, aga töö iseenesest ei ole niivõrd positiivne va vaadeldes, kui palju peab pingutama. mis puudutab Euroopa Liidu poliitikat, siis ma pean ütlema, et see toimis aastakümneid hästi, aga on uskumatu, et kaks tuhat seitseteist aastal on paigas äh, süsteem, eriti just, mis puudutab esimest sammast ja nagu me näeme Kontrollikoja raportist äh,, siis äh, ilmselgelt ei ole see loogiline, ei ole mingisugust vajadustepõhist analüüsi, vaid see puudutab noori põllumajandustootjaid, aga see läheb veelgi kaugemale. ja kui me vaatame nüüd esimest sammast, see on üle standardiseeritud, eesmärgid ei äh, kajasta mm, põlvkondade vahetust aga üldiselt on meil vaja dramaatilist muudatust ÜPP reformi käigus, mis puudutaks esimest sammast. ma mõtlesin väga pikalt äh, selle üle järele ja vaadates seda olukorda pärast äh, Brexiti järgset äh, finantsraamistiku arvesse võttes, peame me tegutsema äh, ja me peame jõuliselt tegutsema. see ei tähenda, et me peaksime kärpima ÜPP-d dramaatiliselt, see on hoopis teine teema. aga see raha, mida me eh, kasutame, peab vastutustundlikumalt kasutust leidma ja me peame tulemusi mõjutama. ja me ei saa maksta nendel, kes miljoneid aastas eh, teenivad, me peame selle raha ümber suunama ja kui ma saan õigesti aru komisjoni esialgsest informatsioonist, siis äh, saab olema üsnagi huvitav see, mida nad meile tutvustavad. ja ma tahaksin komisjonilt praegu küsida järgmist. kas nad äh, näevad vajadust äh, dramaatiliseks muudatuseks sellisel viisil, kuidas esimene ja teine sammas toimivad liikmesriikide tasandil ja kuidas anda liikmesriikidele rohkem äh, sõnajõudu selles osas, kuidas tõhusalt raha kasutada, loomulikult lähtudes sellest, et meil oleks ähm, tugevamad kriteeriumid, äh, et näidata tulemusi juba ettevaatavalt samasugune kombinatsioon aspektidest, millest me pidevalt räägime, käsitledes Euroopa Liidu eelarvet, aga on väga palju valdkondi, mida me peame üheaegselt arvesse võtma ja mitte keskenduma ainult ühele teemale. see on üks probleeme seoses Euroopa Liidu eelarvega, et äh, me kaldume keskenduma ühele aspektile korraga ja ei võta üldpilti arvesse piisavalt. mis puudutab noori põllumajandustootjaid, siis jah, tegemist on olulise teemaga, aga seda ei saa lahendada ilma kogupilti vaatamata, kuidas ÜPP pärast kaks tuhat kakskümmend aastat toimib, kuidas me kasutame esimest sammast, kuidas me küsime tulemusi ja kuidas raha on kõige parem kulutada ja kuidas seda teha arukalt, aitäh. kolleeg Sikerski, bitte. kolleeg Sikerski, palun. E, jah, ma arvan, et kõik e, me küsime endalt küsimusi ja nii nagu kuulsime ka raportööri e, huulilt, me ja sama kõlas ka teistelt. miks on see olukord selline, milline on, mis on see põhjus siin taga? mida me saame teha selleks, et olukorda äh, parandada? me näeme, et on teatud eelistused mõnedes äh, nendes äh, ettevõtetes kus on äh, partnerite vahel erinevad suhted ja see, mida üritatakse teha, üritatakse probleemidest üle saada, ei ole piisavalt äh, maavaldusi, ei ole piisavalt investeeringuid ja maa ei kuulu alati tingimata põllumajandustootjatele, see on üldine probleem sest meil on olemas ka raport selle kohta, et on maa koondumine teatud äh, isikute käes, kätesse ja põllu, haritavat maad ei ole põllumajandustootjatel piisavalt. küsimus, mida me peame käsitlema, loomulikult äh, peab arvesse võtma sissetulekut põllumajandustootmisest, see peab olema viiskümmend protsenti sellest, viiskümmend protsenti muust äh, tegutsemisest, loomulikult äh, erinevad äh, fondid ja vahendid ja elukvaliteedi aspekt ja lisaks ka taristu küsimused maapiirkondades. mõnedes liikmesriikides on taristu nõrgem, aga teistes liikmesriikides ei ole nii olulisi probleeme selles osas, mis puudutab noori ja põlvkonda, põlvkondade vahetust. küsimus on ka töövõimalustes nendes piirkondades. sest ilmselgelt äh, on, peab olema ka teisi äh, töövõimalusi ja võib-olla peame me mõtlema ka lähtudes riiklikest tingimustest, sest vahetevahel on maa koondumine teatud kätesse ja see on probleem, mida me näeme mitmetes riikides, me peame vaatama, kuidas me saame seda lahendada. kui vaadata Euroopa põllumajandusmudelit, siis ei ole küsimus ainult selles, et tugevam peab ellu jääma nagu ma ütlesin, siis maa koondumine on teema ja me peame tagama, et oleks sissetulek ka tootjatele ja me peame kõike seda arvesse võtma, aitäh. kolleeg Flanagan, pidi. kolleeg Flanagan, palun. suur tänu. see oli väga huvitav äh, raport ja tegemist on meie jaoks väga olulise informatsiooniga selleks, et äh, poliitikat kujundada ja tsitaat lõpust oli see, et äh, me oleme palju raha kulutanud, aga põlvkondade vahetust ei näe, see on murettekitav ja veelgi enam äh, seetõttu, arvestades, kuidas Euroopa Liidu eelarve suunatakse tulevikus, lähtudes Ühendkuningriigi lahkumisest, suur hulk raha kaob samas on surve ka mm, julgeolekukulutuste suurendamisele, see raport on suurepärane ja me ei taha siin äh, sõlmitujad äh, hukata, see on äh, väga murettekitav, sest siin on justkui hoiatus, et mitte kulutada rohkem selles valdkonnas, aga mina oleksin selle vastu, me peame tegutsema. siia tulekust alates, ma ei tea, kuidas teised minu fraktsioonis, aga ma näen, et ma nõustun äh, Äh, fraktsioonidega nagu Rahvapartei ja teised, kes regulaarselt ütlevad, aga mitte oma kodupiirkonnas, et seda raha ei jagata korralikult, see põhimõtteliselt läheb äh, Ühendkuningriigi kuningannale ja nii edasi ja seda ei saa õigustada. me võime seda keerulisemaks muuta või siis äh, lihtsamaks ja vahet ei ole, kas tegemist on puusepa äh, juuksuriga või ükskõik kellega, kui hommikul on teada, et tööle minnes kulutatud raha ja kulutades ja raha töö tehes ei ole võimalik mingit tasu saada, siis äh, ei, ei ole võimalik inimesi veenda seda tööd tegema, ei ole midagi erilist, et inimesed, kes tahavad põllumajanduses töötada, tahaksid ka sellega elatist teenida ja ellu jääda kui neil on tootele hind, loomulikult on võimalik finantstoetust pakkuda, aga on vaja ka struktuuritoetust selles osas, mis puudutab ka õigusloomet, et hargmaiseid ettevõtteid ja äh, supermarketeid takistada selle olukorra moonutamisel, kus tootjad jäävad kõigest ilma Äh, kui äh, seda ei suudeta teha, siis inimesi ei ole võimalik kaasata. Need, kes juba on põllumajandusvaldkonnas, tahaksid edasi liikuda, nad on võib-olla piisavalt vanad, et äh, edasi liikuda, aga nad ei saa seda teha ja seega on vaja midagi ette võtta. selle raporti koostamisest on aset leidnud ähm, tulemus omnibus pakett, mille kallal me töötame põllumajanduskomisjonis ja seal on vastavad meetmed sees, eriti just noortele põllumajandustootjatele, et lõppude lõpuks võib-olla pakkuda paremat ähm, hinda toodete eest. aga minu küsimus on, mida komisjon ja kontrollikoda arvavad sellest, et äh, noorte põllumajandustootjate kohta midagi sai sisse toodud, ehk siis need, kes juba olid ettevõttega seotud, said ikka veel viieaastase tasu, mis on küll hea uudis, aga riigis nagu Iirimaa, äh, ma ei tea, mida te arvate sellest olukord, kus kogu viis aastat ei pea neid toetusi maksma, seal on teatud äh, võimalus, aga mina ei näe, et see oleks hea, ma tahaksin teada, mida komisjon ja kontrollikoda arvavad selle kohta, et liikmesriigi, et on liikmesriike, kus see ei toimi ja ja eriti just riik, kust mina pärit olen, kus üritatakse kõrvale hiilida noortele põllumajandustootmisest äh, toetust maksmata. Omnibus pakub teatud lahendusi, igal juhul suurepärane töö, ma ei taha käske all ka siin ähm, ähm, äh, maha lasta, aga me peame midagi tegema, kui enne, kui see sõnum juba massidesse jõuab. kolleeg Salafranca, palun. kolleeg Salafranca, palun. <clears throat> Eh, aitäh, proua juhataja tänan Kontrollikoda raporti eest ja ka töödokumendi eest. ma leian, et selles raportis äh, sisaldub väga huvitav analüüs. see on väga selgelt seotud ÜPP-ga selle reformitud kujul. meil on oluline, et noorendada põllumajandusettevõtjaid ja me peame arvestama, et et äh, puhtdemograafiliselt äh, on põllumajandusettevõtjate arv oluliselt vähenenud. me saame samas ka väga huvipakkuva analüüsi äh, maksete tõhususe osas. selle, nende maksete osas, mis on suunatud sellele, et noored põllumajandusettevõtjad tegeleksid põllumajandusega. kontrollikoda ütleb, et äh, siinkohal pole suudetud midagi eriti saavutada. meil on vaja vaadata tegelikult kogu asja kompleksselt. me vaatama, äh, milline on demograafiline areng, kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend viis me peame arvestama, et äh, inimeste arv väheneb neljakümne miljoni võrra väga oluline on arvestada, äh, saavutada püstitatud eesmärgid, kuid samas on oluline saavutada seegi, et noored põllumajandusettevõtjad tegutseksid põllumajanduses. ja et see kõik vastaks meie põllumajanduspoliitika euroopalikule mudelile. meil on vaja tagada muuhulgas põllumajanduse edenemiseks õhu puhtus, eh, liigilise mitmekesisuse säilimine ja nii edasi. jah, muidugi eh, siin on olnud eh, juttu sellest, et eesmärgi saavutamiseks kulutatakse väga suuri vahendeid, kuid tingimata ei saa me aga rääkida sellest, nagu oleksid saavutatud konkreetsed tulemused. ma rõhutan, et ma olen soovituste punktiga neli täiesti äh, nõus, see puudutab seda, kuidas komisjonid saaksid vastuvõetavate õigusaktidega tagada, et äh, liikmesriigid parandaksid seire- ja hindamissüsteemi. mulle pole aga selge. mis puudutab äh, kulude ja tulude arvestamist. see on ainus aspekt, mida me tegelikult peaksime selles süsteemis arvestama, seetõttu tahan küsida komisjonilt, kas ÜPP raames on teisi mehhanisme, mis arvestavad kontrollikoja raportis väljendatud muredega ja nende vajadustega, mis on noortel põllumajandusettevõtjatel. tuleb ju tagada noorte põllumajandusettevõtjate sissetulek on vaja tagada Euroopa kodanike varust, toiduainetega varustamise kindlus. koos Euroopa Kontrollikoja presidendiga me vaatasime nende töökava ja neid eesmärke, mis nad endale püstitanud kahe tuhande kaheksateistkümnendaks, kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks. kuid võib-olla tuleks seal eh, näha ette eh, lisaks olemasolevatele prioriteetidele ka põllumajanduse rahastamisega seotuvat küsimust kui prioriteeti. olukord on ju muutunud, põllumajandusettevõtted, võtjate ealine struktuur on muutunud ja me peame ju tagama, et tegemist oleks kestliku arenguga e, ja tagama selle e, euroopaliku mudeli raamis. samas peavad olema meie tehtavad kulutused ja toetused tõhusad. me peame kindlustame eh, tegelik-, me peame kindlustama noorte põllumajandusettevõtjate tegevust ja minu meelest on see erakordselt oluline arutelu, mis kindlasti väljub tervikuna võttes ka kitsalt põllumajanduse raamidest. ja selles mõttes on säärane arutelu eriti oluline. kui me räägime ÜPP äh, täiendamisest või reformimisest, siis tuleb vaadata, et äh, me tagaksime äh, ÜPP-d reformides selle poliitika tõhususe. minu meelest, mu daamid ja härrad, need on need momendid, mida on oluline rõhutada ja silmas pidada, eriti kui arvestada põllumajanduspoliitika tähtsust Euroopa Liidu tingimustes. suur aitäh ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja otsemaksete osas, palun uh,. proua esimees, proua Kadenbach, härra Wojciechowski, austatud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin tänada teid uh, selle võimaluse eest arvamust vahetada selle töödokumendi põhjal mille aluseks on omakorda noor põllumajandustootjate eriaruanne Euroopa Kontrollikojalt. meie komisjon on kontrollikojaga samal arvamusel. nimelt noorte põllumajandustootjate tõhus toetamine on ülioluline, kui me tahame, et põllumajandus jääks kestma, tuleb seda teha. viimase ÜPP reformi ajal pöörati juba sellele teemale väga suurt tähelepanu maaelu arenguvahendite suurust on äh, tõstetud ja uus äh, noor põllumajandustootja toetused on toodud esimest korda sambasse sisse. jah, see on üsna uus asi, alles kaks tuhat viisteist käivitasime selle ja see tähendab seda, et selle mõju on veel vara hinnata, eriti sellises küsimuses nagu põlvkonnavahetus, mis on meie jaoks tähtis teema ja rõhu, lisaksin veel seda, et üsna paljud teist viitasid sellele, et põllumajandussektoris on põlvkonnavahetus väga keeruline asi, väga pikk protsess ja see ei sõltu sugugi mitte ainult ÜPP-st. ja kindlasti ei tohiks seda kõike näha isolatsioonis muust majanduslikust olukorrast või sektori arengutest vaid äh, peame vaatama ka seda, mida on tehtud liikmesriikide tasandil või regionaalsel tasandil seadusandluse läbi. kõik, mis on seotud juurdepääsuga maale, puutub siia ja ka maa üleandmine vanadelt noortele tootjatele puutub siia nüüd otsetoetused, nagu ma ütlesin varem, see instrument toodi esimest korda sisse viimase ÜPP reformiga. ehk siis lisatoetus noortalunikele, kes esimest korda eh, siis oma talude peremeestena üle võtavad ja see on ette nähtud siis viieks esimeseks aastaks maksimum. komisjon on mitu korda rõhutanud ühte nimelt mitte ainult noorpõllumajandustootjate toetus esimesest sambast ei ole see, millele tuleks keskenduda. me oleme andnud näiteks noorpõllumajandustele ka baastoetustele juurdepääsu priviligeeritud korral, nii et tegemist on lisatoetusega. nii et me peaksime vaatama kogu toetuste paketti, mille noortalunikud saavad ÜPP alt, nii esimesest sambast, teisest sambast kui ka siis liikmesriikide eelarvetest nüüd maaelu areng eriaruanne ähm, kontrollikojast keskendub konkreetsetele reeglid, äh, tingimustele, mis on alustavatele noortootjatele äh, võimalikud, äh, siin on terve rida lisatoetuseid, mida võid nad kasutada, näiteks teadmiste ülekanne, info või teavitustegevus, teenuste aide, aitamine, investeeringud äh, ühistutesse ja füüsilisse, füüsilistesse seadmetesse praegusel eelarveperioodil kaks tuhat neliteist kaks tuhat kakskümmend tahame sada seitsekümmend seitse tuhandet noort äh, põllumajandustootjat äh, aidata nagu ma ütlesin esimese samba meetme puhul on äh, selle mõju põllumajandussektoris põlvkonnavahetusele äh, võimalik välja selgitada ainult pikemas perspektiivis ja täiemat pilti saades. ja tuleviku osas ma rõhutaksin, et me kavatseme läbi viia ÜPP mõju hindamise kindlasti põlvkonna vahendusele, selle hindamise vii läbi komisjoni ja käivitame selle kaheteistkümne, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus nagu te kõik teate, kahekümne üheksandal novembril võtab komisjon vastu teatise eh, toidu tootmise ja põllumajandamise tuleviku osas. see on väga oluline aspekt ka põllu, põlvkondade vahetusele ja, ja seal on suur osa, mis on sellele teemale põhi, pühendatud. Te viitasite isegi liikmesriikide rollile ja erinevate esimese ja teise samba vahendite koostööle ja tulemustele keskendumine on äh, selle teatise üks, ühed äh, olulisemad osad. ja siis esitati mõned konkreetsemad äh, aspektid liikmete poolt. kõigepealt see, et vajaduste hindamine on olnud nõrk. esimese samba puhul nagu te kõike teate, sissetulekutoetus on äh, üldist laadi toetus. loomulikult peame me lihtsustamisele siin suuremat tähelepanu pöörama ja see peab kõik lähtuma esimese samba maksete loogikast, lihtsustatud väljamaksmed, üld- ja iga-aastased maksed, siin on väga palju kasusaajaid, seitse miljonit põllumajandustootjat ja lähenemine, mis siin võeti pole kunagi olnud selline, et kontrollitakse kõik taotlejad üle nende konkreetse sissetuleku vajaduste kohta, vaid me tahtsime anda üldtoetust sektoris, kus tõesti sissetulekud on palju madalamad kui ülejäänud majanduses. nii et me oleme sisse toonud projektide valimise süsteemi esimese samba süsteemi all see oleks täiesti võimalik ja loomulikult keskendume nendele asjadele ka tuleviku osas. nüüd teine sammas, rõhutaksin jälle sellele, kui suurt rolli mängivad siin liikmesriigid oma programmidega. Nendel on ka kõige otsesem info selle vajaduste analüüsi jaoks, et oleks võimalik arvestada kõik vahendid ja kõik süsteemid, mis kohalikul tasandil eksisteerivad. maaelu arengu osas äh, noor põllumajandustootjate toetus sõltub selle äh, väljavaliku kriteeriumist ja komisjon liikmesriikidele tähe, äh, abi andnud äh, nõuandjana, aga muidugi vajaduste hindamise reegel sõltub ikkagi liikmesriigist. ja siis küsiti omnibussi kohta. sellest võib-olla siin ei peaks rääkima aga härra Flanagan sellele viitas ja tõesti, see nii on, toetus on nüüd ette nähtud äh, viieks aastaks kõikidele noortootjatele. suur tänu, proua esimees. aitäh. ma ei saanud aru, milles seisneb komisjoni plaan, et olukorda muuta. ma ei saa aru, mida me siis nüüd teeme tegelikult on ju kontrollikoja raport suht laastava iseloomuga. ja mis siis nüüd on? nüüd palun ärge võtke seda asja küll isiklikult, aga mulle saadetakse siia osakonna juhataja, kes püüab õigustada kogu senist poliitikat. andke andeks, e, selle poliitika õigustamise eest vastutavad ilmselt kõrgemasse maksu, e, palgakategooriasse kuuluvad isikud andke andeks, kas ma kutsun peadirektori järgmiseks korraks kohale, aga ausalt öeldes me ei kavatse kuulata teie ilukõnelusi siin, palun ärge võtke seda isiklikult. aga see ei ole nagu päris aus, et te tulete siia jutustama meil niisugust muinasjuttu, kui kontrollikoja raport räägib midagi muud paneme selle veel ükskord päevakorda ja arutame seda asja koos peadirektoriga teie peadirektoraadi juhiga. proua Kadenbach, mina tegelikult ühineksin proua juhataja ettepanekuga. mul on kahe asja sees hirm. kõigepealt see, et, et äh, siin jääks nagu kõlama, mida täna on siin korduvalt rõhutatud, et senised toetused ei aita ÜPP-d üldse ellu viia, see minu meelest on lihtsalt tondi seinale maalimine. olen nõus proua Kresslega et me ei saa ka teha nägu, nagu kõik oleks nagu halleluuja ja suurepärane. ma leian, et ÜPP eesmärk tulevikus peab seisnema selles, et tagada Euroopa kodanikele kõrgekvaliteedilised toiduained ja see, et põllumajandusettevõtjatel on ka sissetulek. me peame seda tagama, me peame tagama ka konkurentsivõime, aga kõike seda sellest aspektist lähtudest et iga euro maksumaksja raha leiaks kõige adekvaatsemat kasutamist. nii, esmaspäeval on meil äh, siin volinik Hogan ja siis me arutame seda, me täname teid andmete ja viidete eest ja kokkuvõttes härra Otsihovski, palun. suur tänu, proua esimees ma tänan kõikidele parlamendiliikmetele selle arutelu eest, suur tänu proua Schmidt, härra Sarvamaa, Sikierski, Salafranca, Flanagan ja komisjon, teile ka suur tänu, aga teen väga lühidalt, üks küsimus jäi siin arutelus üles, nimelt hindamine. täna pärastlõunal ma kavatsen ühte eriaruannet nimelt maaelu arengu kohta see on võtmetähtsusega tegelikult öö, ähm, osa kogu maaelu arengust. asi on selles, on liiga pikk, äh, liiga mahukas, liiga vähe, vähemustele, tulemustele keskendunud ja kogu see asi on tulnud liiga hilja meie meelest ja kui me nüüd hakkame ÜPP tulevikust rääkima, siis teeme me seda ilma endise poliitika hindamiseta äh, ja see eriaruanne, mille me esi, mida tutvustame täna pärastlõunal, näitab, et aastal kaks tuhat seitseteist ainult kümme protsenti maaelu äh, vahenditest leidis äh, sellel perioodil äh, praegu kasutamiseks kümme protsenti ainult. eelmisel perioodil oli see märksa kõrgem. hakkame valmistama ette tulevikku siin nüüd, aga me ei ole samas hinnanud eelnevaid projekte ja nüüd äh, tõkked, proua Kadenbach sellest rääkis. peamine takistus on juurdepääs maale noortalunike jaoks. viidi läbi küsitlus äh, noortootjate seas ja nende jaoks on maale juurdepääs kõige raskem asi. ja kõige viimane küsimus siis. palun ärge tõlgendage meie raportit äh, sellisena, et meie eesmärgiks on äh, talunike toetuste vähendamine. mina ütleks, ei ütle seda mitte mingil juhul, Euroopa põllumajandustootjatel on vaja toetuseid, aga see peab olema paremini suunatud ja peaks olema keskendunud tegelikele toet-, tulemustele. noortootjate problemaatika me ei räägi siin mitte ainult äh, rahalisest toetusest, sest jah, teil on õigus, siin võiks leida äh, teisigi lahendusi, et kuidas esile kutsuda põlvkonnavahetust. see teema on väga-väga keeruline, mitte ainult rahas ei ole siin asi. nii et äh, suur tänu, ai siiski, siiski ütleb kõneleja, veel üks aspekt, daamid ja härrad, daamid ja härrad, äh, põllumajanduses on meil vaja pikaajalist visiooni mitte seitsme aastat perspektiivi, vaid kahekümne seitsme aastast perspektiivi. tõsiasi, et kümne aasta jooksul on äh, talusid äh, äh, nii oluliselt vähenenud, tekib ju küsimus, et palju meil on aastal kaks tuhat nelikümmend, kaks tuhat viiskümmend üldse üksikuid tootjaid, minnakse üle töötust, tööstuslikule tootmisele või kuidas, aga ühtse põllumajanduspoliitika tulevikust rääkides tuleks suunata pilk palju kaugemale kui, kui seitse aastat. suur tänu teie tähelepanu eest, suur tänu, et eh, saisime tutvustada teile oma koja aruannet. lühidalt palun, proua Ayala, teil on sõna. Eh, jah, ma tahaksin jätkata sealt mida ma praegu just kuulsin. kallid kolleegid, kas kontrollikoda on koostanud põhjaliku analüüsi sellest ja ka raporti, mida, mis olukord, milline olukord valitseb Hispaanias maaomandi suhtes. seal on terve rida ajaloolisi reegleid, aga selleks, et põllumajandusettevõtted ettevõtjad saaksid seda maad kasutada, tuleb äh, iganenud äh, ja väga komplekssete test äh, õigusaktidest ennast läbi närida, see on samamoodi nagu Kreekas. niisugune olukord ei tohi kehtida ei piirkondlikul ega Euroopa tasandil. see ei ole tegelikult auditit puudutav küsimus, siseriiklik seadusandlus äh, sellega meie ei tegelenud oma auditi ajal, aga ma olin, ma olen täiesti nõus, et teema on tähtis, äh, juurdepääs maale. auditis, auditis me ei tegelenud sellega, aga lihtsalt ma tean, et näiteks minu koduriigis Poolas eelmine kord, kui seadusandlust muudeti, toodi sisse piirang, et kui palju äh, saavad äh, maad äh, osta inimesed, kes ei ole põllumehed. nii et eelistatakse põllumajandustootjaid, aga see on ainult üks näide võimalikust lahendusest. aga sellistest küsimustest äh, meie oma auditis ei rääkinud, sest et siseriiklik seadusandlus meie auditisse ei kuulu. selge. lükkame küsimuse arutluse edasi, kuni me kohtumine, kui kohtume volinikuga Äh, see on avaliku istungi lõpp. palun lahkuge kõik need, kes äh, ei kuulu enam järgmise päevakorrapunkti ajal saali.